Uh, daamid ja härrad, alustaksin. avan meie kohtumise. tegemist on eh, erakorralise ajaloolise hetkega meie Euroopa Liidu ajaloos esimest korda on meil äh, ühine kohtumine liikmesriikide laia esindatuse vahel, siin on põllumajandusministrid, esindatud Euroopa Komisjon ning Euroopa Parlament. arutame siin me ühtset põllumajanduspoliitikat, mis on üks äh, vanemaid äh, selliseid poliitikaid Euroopa Liidus. kõigepealt tervitan siin minister Savitskit, äh, kes juhib äh, nõukogu sektoraalset nõukogu härra Tšoolost, kes on põllumajandusvolinik. kõik, tervitan kõiki teid, kes te siin olete, liikmesriikide põllumajandusministrid. istume siin koos põllumajanduskomisjoni esimehega Euroopa Parlamendis, meie kolleegi härra De Castroga. tänu kolleegile Dele De Castro Savitski on meil täna siin selline erakorraline sündmus. tahan tervitada kõiki teid, kes te siin saalis hetkel olete. ja äh, tegemist on ajaloolise hetkega ja ajalooline on see ka sellepärast, et igaüks saab kasutada siin oma emakeelt. seetõttu teen ka mina seda. kallid kolleegid, tahaksin teid jällegi siin soojalt tervitada. tegeleme siin Euroopa Komisjoni ettepanekuga, mis puudutab ühtse põllumajanduspoliitika reforme. tegemist on ühe vanema poliitikaga Euroopa Liidus ja tahan teile meenutada, et äh, meie kolleeg äh, Euroopa Parlamendist Rades ning äh, põllumajanduskomisjon koos teiste Euroopa Parlamendi komisjonidega on juunis ette valmistanud ning vastu võtnud ettepaneku, mis puudutab võimalikke muudatusi ühtsesse põllumajanduspoliitikasse tegemist on äärmiselt olulise poliitikaga, see moodustab kolmkümmend seitse protsenti mitmeaastasest finantsraamistikust ning täna selle diskooni, diskussiooniga ning oma tulevaste otsustega tahame me tagada, et Euroopal on tugevad talud, mis on konkurentsivõimelised ülemaailmsel skaalal sest et me oleme veendunud, et äh, põllumajandus on üks nendest elementidest, mis aitab meil sellest kriisist äh, kiiresti välja tulla. Lissaboni leping äh, annab Euroopa Parlamendile teatud õigused, mis puudutab põllumajandust, mis puudutab eelarve kohta tehtavaid otsuseid ning laiemalt ka põllumajandus- ja kalanduspoliitika valdkonna otsuseid kasutame nüüd ära oma pädevusi selleks, et äh, vastu võtta ühtseid otsuseid. nii et äh, need otsused ning diskussioonid on äh, läbipaistvad ning jõuavad hästi ka üldsuse ette. tahame olla pidevas kontaktis Euroopa Liidu üldsusega peaksime vastu võtma need otsused koos, sest et nad on väga olulised miljonitele Euroopa kodanikele. meie ees on palju uusi väljakutseid ja me tahame, et see ühtne põllumajanduspoliitika oleks niivõrd tõhus kui võimalik. tahame eh, teha ta rohkem eh, ühendusele suunatuks, eh, et ta saaks paremini aru nendest erisustest, mis on erinevates Euroopa osades suured, väiksed äh, talumajapidamises, äh, need, mis asuvad äh, äärealadel või keskmes, põhjas või lõunas, on erinevaid põllumajandusviise ning erinevaid võimalusi, kuidas arendada põllumajandust ja me tahame, et meie ühtne põllumajanduspoliitika võtaks arvesse ka keskkonna aspekte. see on sama oluline kui põllumajandustoodang, sest me tahame ju elada tervislikke elusid. me tahame, et maapiirkonnad oleks eh, elamiseks sama atraktiivsed kui linnapiirkonnad. seetõttu on maapiirkondade arendamine meie jaoks samuti väga oluline. ja ma olen veendunud, et need diskussioonid, mis meil täna siin tulevad, mida me täna niimoodi laialdaselt alustame, on lihtsalt eh, üheks jätkusammuks sellele, mis juba mitu kuud Euroopa Liidus käinud on. mina ise olen osalenud eh, mitmetel kohtumistel mitmetes liikmesriikides, tavaliselt oli seal minuga koos härra Tšolos, eh, seal oli teisi põllumajandusministrite esindajaid Euroopa Liidus, selleks, et me saaksime valmistada ette tänased diskussioonid, et meil oleks äh, rohkelt infot äh, erinevate võimalike lahenduste kohta, et me võtaksime vastu kompromissi, mis äh, annaks Euroopa Liidule parimad võimalused. tahan teid äh, siin tervitada, te olete spetsialistid, te olete need, kes otsustavad, millises suunas ühtne põllumajanduspoliitika arenema hakkab ning soovin teile edu selleks, et lahendused, mida te leiate, oleks head, et te peaks, peaksite viljakaid diskussioone ning et nende, see diskussioonidesse kaasatakse ka kodanikud, sest et see on äärmiselt oluline, aitäh. Grazie, voglio ringraziare il presidente Buzek per l'onore che ci dà oggi a essere qui. suur tänu, tahaksin tänada teid kõiki selle eest, et olete täna siin meie hulgas sellel äh, erakorralisel äh, ühiskohtumisel, kus on kohal Põllumajandusministrite Nõukogu äh, esindajad, Euroopa põllumajanduse ministrid. ja ähm, kohalolijate arv iseenesest näitab juba, kui olulise koosolekuga tegemist on, tegemist on meie jaoks äärmiselt olulise koosolekuga ja ähm, tere tulemast kõigile, tere tulemast meie tänasele kohtumisele, tegemist on äh, meie ühiskohtumisega, mis, kus me käsitleme ühise põllumajanduspoliitika tulevikku. esimest korda saavad siin kokku äh, põllumajandusministrite nõukogu esindajad ja põllumajanduse maaelu arengukomisjoni esindajad Euroopa Parlamendist. ja me räägime siin täna väga erakorralisest teemast äh, ühise põllumajanduspoliitika reformist, reformist, mis saab olema teistsugune kui varasemad reformid äh, üheksakümnendatel aastatel äh, oleme me juba reformi läbi viinud, äh, meie ühine põllumajanduspoliitika sai alguse viiekümnendatel aastatel, kui olukord reaalsuses oli hoopis teistsugune ja probleemid meie ees olid teistsugused, Euroopa põllumehed, põllumajandustootjad seisavad silmitsi nagu ka mujal maailmas uute väljakutsetega, meil pole mitte ületootmist, vaid puudujääke, turud on äärmiselt kõikuvad ja meie toiduainete ka varustatuse süsteem on väga suure surve all. ja tänu sellele on kõik meie ambitsioonid äh, muutunud seoses äh, meie põllumajanduse äh, eesmärkidega, meie põllumajandus peab äh, tagama varustuse, varustatuse, samal ajal me peame, peame pidama silmas ka sotsiaalse ühtekuuluvusega seotud tingimusi ja kliimamuutusi ja seetõttu me peame kõiki neid tingimusi arvesse võttes tagama jätkusuutliku põllumajanduse, põllumaja ja me peame andma põllumajandustootjatele vahendid uute väljakutsetega toimu tule, tulekuks. meie eesmärgiks on toota rohkem, kasutades vähem. me ei tahaks oma põllumajanduslikku potentsiaali kaotada, me peame looma poliitikaid, mis muudab tugevamaks meie põllumajandustootjad, mis parandab nende konkurentsivõimet aitab äh, neil uute riskidega toime tulla, äh, aitab neil kohaneda ebastabiilse turuga ja tagab nende ellujäämise. komisjon esitas meile äh, mõned päevad tagasi ja oma ettepaneku, seda on kritiseeritud nii parlamendis kui ka nõukogus ja komisjon kaheksateistkümnendal novembril kaks tuhat kümme esitas oma äh, ettepanekud ja need äh, ettepanekud äh, olid meie jaoks üllatavate ambitsioonidega meie komisjonis rääkisime sellest, et me oleme paika pannud reformi ja me kavatsesime seda kohandada ja meetmed, mida on ette pandud, ei soodusta tootmist. selline lähenemine oli ühine kõikidele fraktsioonidele. kriisiga toimetuleku meetmed tunduvad antud olukorras ebapiisavad. Euroopa Parlament võttis ette ambitsioonika ülesandele, meil on kaks äh, raportit, äh, Laani ja TESi raportid. ja Euroopa Parlamendi täiskogu äh, kinnitas need suure enamuse toetusega meil on äh, kaasotsustamismenetluse raames äh, väga tähtis roll, koos teiega peame me selle õigusloomelise projekti üle otsustama. me peame ühiselt ja läbipaistvalt äh, analüüsima olukorda ja meie omavaheline arutelu võimaldab meil jõuda ühisseisukohtadeni et äh, minna veel kaugemale kui praegune ettepanek. me tahame äh, järjepidevaid äh, vahe, vastuseid, mis aitaksid meil toime tulla meid ümbritseva reaalsusega. ja me peame tegutsema kiiresti. mind toetab minu komisjon, Põllumajanduse ja Maaelu Arengukomisjon ja parlament on valmis oma vastutust kandma ja kui äh, reformi tekst ei vasta täpselt äh, meie reaalsuse vajadustele, kindlasti kavatseme me oma volitusi kasutada suur tänu ka nõukogu eesistujale Marek Savitskile, kes äh, algatas äh, selle meie dialoogi äh, ühise põllumajanduspoliitika teemadel tahaksin tänada kõiki põllumajandusministreid ja tervitada neid täna siin ja suur tänu ka volinik Seolosele, kes on valmis arutlema oma koostööpartneritega ja tahaksin ka tervitada äh, veel korda meie Euroopa Parlamendi raportööri Luis Manuel Capulos Santost ja Michel Dantani ja Giovanni Laviat. ja ilma pikemalt viivitamata annangi sõna nõukogu eesistujale Marek Savitskile. suur tänu lugupeetud ministrid, lugupeetud külalised. härra president. president, kallid kolleegid, ministrid, külalised. tänase kohtumisest osavõtjad nagu parlamendi president härra Puusek äsja ütles, on tänane arutelu ajaloolise tähtsusega. ja äh, selles on tõetera minu jaoks ka sees, sest eesistujana me kohaldame kõiki Lissaboni lepingu ette nähtud reegleid kaasotsustamismenetluse suhtes. teiseks oleme käivitanud äh, Äh, avatud arutelu ÜPP reformi üle ja kolmas põhjus seisneb selles, et äh, oleme esimest korda eesistujaks pärast Euroopa Liiduga ühinemist. ja ma tahaksin teile teatada, et äh, selle avaliku arutelu idee sündis Wroclawis septembris toimunud mitteametliku ministrite kohtumise ajal ja algatuse tegi härra De Castro, põllumajanduse ja maaelu arengukomisjon ja volinik Tšiolos ning teealandlik teener, mina koos nendega. ja siis me otsustasime, et peame Euroopa Parlamendis avaliku arutelu ja otsustasime korraldada avalik arutelu selle konkreetse tegevuspoliitika üle ja selle reformi üle, mis on muutunud äärmiselt keeruliseks, kuna pea, see peab vastama nii tarbijate ootustele ja soovidele kui ka tuleviku väljakutsetele ja samal ajal äh, on vaja ühendada nii tootjate kui ka talunike hüvid, huvid. septembris otsustati korraldada kolm arutelu Euroopa Parlamendis esimene arutelu toob kokku parlamendisaadikud ja põllumajandusministrid. teine kohtumine toimub kahekümne kolmandal novembril ja selles osalevad ka talunike organisatsioonid. seega me räägime nendega, kes on tegelikult äh, eesliinil ja kes tunnevad kõige suuremat huvi selle vastu. kolmas arutelu toimub seitsmendal detsembril ja see on kavandatud ekspertide kohtumisena. ja eksperdid annavad Euroopa Komisjoni ettepanekule hinnangule ja hindavad ka selleks ajaks välja töötatud õigusakte. seitsme määruse paketi tutvustus härra Tšolosi poolt toimus oktoobris ministrite nõukogu ajal ja siis toimus ka eelhinnangu andmine. Äh, täna võib väita, et siis entusiasmi ei näinud, kuid leiti, et tasub seda arutelu jätkata ja viia see järgmisele tasandile. samuti tahaksin öelda, et, et nädala pärast, kui me kohtume taas nõukogus, arutame põhjalikult koos ministritega otsetoetuste süsteemi. detsembris tuleb arutusele maapiirkondade areng. selline on meie ajakava, mille Poola eesistujana on välja pakkunud. et sellel raskel teel ÜPP reformi kompromissini oleks võimalik meie seisukohti lähendada niivõrd, kui see on võimalik me kõik mõistame, et me seisame silmitsi suurte väljakutsetega. ÜPP tervisekontroll aastast kaks tuhat kaheksa tõi kaasa uusi väljakutseid meie kõikide jaoks, me peame arvestama ka kliima ja keskkonnaülesannetega. me oleme kokku puutunud suurte raskustega, me teame, et meie kodanikud ja talunikud ootavad meilt palju enamat meil on ka teatud eesmärgid, mis on paika pandud aluslepingutega ja millest neid ei ole vabastatud, seega me peame need eesmärgid saavutama, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et meie kohustuste koorum kasvab pidevalt. ja praegu kavandatud ettepanek on meile lähtepunktiks ja koos loodame leida ning kujundada uue parema ÜPP ja see teema on väga südamelähedane ka Poolale kui eesistujale. me soovime, et ÜPP oleks lihtsam, äh, lihtsamate reeglitega ja oleks paremini kohandatud tuleviku väljakutsetele. et Euroopa Liidu põllumajandus muutuks konkurentsivõimelisemaks maailma areenil. president esimees, kallid kolleegid, suur tänu selle tänase kohtumise korraldamise eest. ma leian, et see on suurepärane alguspunkt sellel raskel teel, mis viib meid uue ÜPP-ni. Merci uh,. Tout... suur tänu. Äh, proua, tahaksin kõigepealt tänada Euroopa Parlamenti uh, ja Põllumajandusministrite Nõukogu selle tänase arutelu äh, korraldamise eest pärast seda, kui meie esitasime oma ühise, ühise põllumajanduspoliitika reformi puudutava ettepaneku. iseäranis sooviksin tänada äh, president Puusekit, kuivõrd ta pöörab äh, niivõrd suurt tähelepanu sellele poliitikavaldkonnale, mis, nagu ma olen sageli öelnud, on ainus, peaaegu ainus äh, ühine äh, majanduslik poliitikavaldkond Euroopa äh, poliitikate seast, poliitikavaldkondade seast ja seetõttu on oluline, et Euroopa Parlament oleks äh, ka täiel määral kaasatud äh, ja, ja et äh, seetõttu toimuks ka vastastik, vastastikune arutelu, tegemist on ajaloolise aruteluga, tegemist on ühenduse poliitikaga, äh, mis mõjutab meie reaalsust rohkem kui ükskõik milline sektori poliitiline otsus üldse sellepärast et me asume üheskoos arutlema selle üle, kuidas meie ühine poliitika kõikides liikmesriikides ja kõikides piirkondades rakendub. ma püüdsin siin välja tuua, kui oluline see tänane arutelu on ja see olulisus minu jaoks on iseenesestmõistetav. täna me äh, jätkame, me alustasime oma arutelusid avalike aruteludega eelmisel aastal, nüüd jätkame arutelusid meie öö, äh, komisjoni ettepaneku eest ja me tahame üheskoos otsustada kogu selle reformi terviku üle ja ühine ühenduse poliitika tähendabki seda, et me ei saa valida, me peame otsustama, kogu poliitika valdkonna terviku üle ja see tervik peab olema järjepidev selleks, et meie ühenduse poliitika ise jääks järjepidevaks, seetõttu on väga oluline rõhutada, et me langetame küll poliitilise otsuse, kuid sellega kaasnevad ka tehnilised vahendid, mida tuleb äh, rakendada äh, praktilises elus. Euroopa Komisjon on esitanud ettepanekute paketi, ja me oleme püüdnud seda teha järjepidevalt. Ähm, see dokument koosneb äh, arvukatest lehekülgedest ja erinevatest elementidest ja tõesti, me langetame ähm, poliitilisi otsuseid nii ühes kui teises valdkonnas, kuid me peame äh, püüdma äh, mõista kogu seda tervikut ühisena ja seetõttu olemegi algatanud kogu selle arutelude äh, rea, ähm, mille kohta on ettepaneku teinud Paolo de Castro ja Marek Savitski, need arutelud võimaldavad äh, meil üksikasjalikult analüüsida meie ettepanekut ja ma ootan rõõmuga äh, teie arvamusi. loomulikult kõigil on õigus äh, oma arvamus välja öelda, sellepärast et kõik on kaasatud otsustamisprotsessi, kuid ma kuulen äh, sageli ajakirjanduses avaldusi erinevate elementide kohta, mida pole veel põhjalikult analüüsitud ja mida pole, mille kohta pole veel põhjalikke ettepanekuid tehtud äh, ja tehakse järeldusi ja äh, ettepanekute kohta, mida tegelikult mitte kunagi pole sellisel moel tehtud, nagu neid ajakirjanduses kirjeldatakse, nii et äh, ma arvan, et äh, tänu tänasele üritusele on meil võimalik seda projekti põhjalikumalt analüüsida, analüüsida selle äh, kogu sisu järjepidevust ja Paolo de Castro, see ettepanek meie esitasime täna lauale, ei ole täpselt samasugune nagu meie eelmise aasta teatises esitatud ettepanek. loomulikult mõningad elemendid on kaasatud, kuid me võtame arvesse ka praegu toiduainete tootmise olukorda, võtame arvesse põllumajandus tootjatele avaldatavat survet selleks, et oma tootmist suurendada jätkusuutlikult, võtame siis arvesse ka kasmu, kasumitootlikkust, turuolukorda ja nagu ma ütlesin, säästlikkus, säästlikkus, kõik need ettepanekud ühiselt moodustavad meie ettekujutuse reformist äh, tervikettekujutuse, kus me oleme arvesse võtnud põllumajandustootjate vajadusi, kes tahavad oma tootmist jätkata, kuid oleme püüdnud äh, arvesse võtta ka Euroopa kodanike ootusi. tegemist on äh, poliitilise valdkonnaga ja kui, äh, ja tegemist on avaliku poliitikaga, põllumajanduspoliitikaga, ja kui me ei võta arvesse nii põllumajandustootjate poolt, kes saavad otsest kasu, kui ka avalikust üldisemalt, kes saavad sellest poliitikast kasu tänu to toiduainete varustusele, maaelule ja nii edasi ja nii edasi. kui me ei võta neid kahte huvigruppi arvesse võrdselt, siis äh, võime tekitada lõhe äh, põllumajandustootjate ja Euroopa äh, ühiskonna vahel teiselt poolt. ja ma arvan, et äh, poliitikas me ei tohi selliseid lõhesid tekitada, me peame tootma põllumajandustootjaid nii, et nad saaksid äh, jätkata oma tööd meie ühiskonna huvides ja seda me oleme püüdnud oma ettepanekuga ka teha. ja ma pöörduksin nüüd kiiresti tagasi selle tasakaalu küsimuse juurde, äh, mis mille me peame, püüame saavutada äh, rohkem tootmise ja säästliku tootmise, vähema ressursitarbimisega tootmise vahele. ühise põllumajanduspoliitika eesmärgiks on kahekordistada meie toiduainete tootmist tulevikus, ütlevad mõned ja teised ütlevad ka, et äh, pidades silmas meie ette pandud keskkonnameetmeid, äh, me püüame me asju lihtsalt roheliseks võõbata, aga võtmata arvesse meie põllumajanduse tõeliseid võimalusi. niisiis on sellist kaks äh, äärmust, kuid kahe äärmuse vahel peab olema ka tasakaalustatud kuldne kesktöö, mis toetab põllumajandustootmist, kuid äh, samal ajal äh, teeb seda säästlikult, kuid ühine põllumajanduspoliitika ei, samal ajal ei muutu ka selliseks, tootmiseks, mille ainsaks eesmärgiks on keskkonda kaitsta. me pingutame kogu hingest selleks, et kasutada ära innovatsiooni, ära põllumajandustootmise tootlikkuse suurendamise huvides ja ma arvan, et tulevikus teisi võimalusi polegi selleks, et põllumajandustootmist säästlikult suurendada on see ainukene võimalus, teadusuuringud, innovatsioon, see, ma arvan, et me peame siin täpselt äh, panema, määratlema ära ka teadusuuringute eelarve äh, põllumajanduspoliitika valdkonna jaoks ja me peame võimalikult tõhusalt ära kasutama neid eelarvevahendeid selleks, et suurendada põllumajandustootmist Euroopa ühenduses säästlikult tõhusalt, arukalt ja kasutades ära meie teaduse ressursse me tahame äh, tööta, toota äh, igal pool kogu Euroopa Liidus, ka ebasoodsates piirkondades, ka seda oleme, oleme ettepanekutes arvesse võtnud, oleme võtnud ebasoodsate piirkondade toetust arvesse, ka seda käsitlenud oma ettepanekus, me püüame paremini määratleda seotud toetuste valdkonda nende piirkondade jaoks, kus on tekkinud tootmise kadumise oht, põllumajanduse kadumise oht ja me peame, püüame arvesse võtta tootmistingimuste kogemuste suuri erinevusi Euroopa Liidu erinevates piirkondades. meil on erinevad toetusmeetmed, kõikide selliste toetusmeetmete eesmärkide, eesmärgiks, nagu öeldud, on toetada tootmise suurendamist, samuti oleme teinud ettepaneku säästlike vahendite kohta turujuhtimuse, turujuhtimiseks. me tahaksime luua sellise turvavõttu turu, turu kõikumiste jaoks, aga sellest räägiksin hiljem ja öö, nüüd veel paar sõna esimese samba konkurentsi kohta. oluline on põllumajandus tulevikus keskenduda tootlikkusele, kuid me ei tohi seada ohtu oma põllumajanduse või oma loodusressursse ja see ei ole ka põllumeeste huvides. põllumajandustootjad juba pingutavad äh, väga paljudes Euroopa Liidu piirkondades äh, kogu hingest äh, selleks, et loodust hoida. me peame äh, selle, seda välja tooma ja me peame me oma riiklikku poliitikat kujundama ka nii, et me neid püüdlusi arvesse võtame kui me tahame suurendada põllumajandustootmist, siis sellega on kõik nõus, tootmist tuleb suurendada, kuid ma äh, äh, olen veendunud, et me ei saa Euroopas su-, põllumajandustootmist suurendada, kasutades rohkem maad põllumajanduseks. me peame piirduma ainult nende maa-aladega, mis meil juba on põllumajanduseks eraldatud ja me oleme teinud ettepanekuid selleks, ja, ja samuti me tahaksime suurendada tootmist ilma, et halduskulud suurendaksid, suureneksid. Euroopa Parlament on komisjonilt nõudnud, et komisjon tagaks eelarve parema haldamise erinevate poliitiliste algatuste jaoks ja selleks on vaja konkreetseid eesmärke. kõige lihtsam ühise põllumajanduspoliitika algatus Äh, ei pruugi nõuda, äh, eeldada suuremaid äh, vahendeid, Euroopa Parlament, kes on Euroopa kesa, kodanike esindaja, alati nõuab komisjonilt, et komisjon näiteks, kuidas me eelarvevahendeid kasutama, seda õigusega, ja tegelikult meie analüüsime kõiki eelarve kasutamise võimalusi ja iga kord, kui me teeme mingi ettepaneku, siis me analüüsime juba seda ja püüame otsustada kõige lihtsama ja tõhusama lahenduse kasuks. ja jällegi, rääkides halduskuludest, kui te vaatate maaelu arenguprogrammi, siis äh, oleme esitanud äh, uue juhtimissüsteemi ettepaneku maaelupoliitika kohta selleks, et äh, võimaldada võimalikult palju paindlikkust liikmesriikidele ning tagada, et poliitika võimalused oleksid võimalikult lihtsad tegemist on lahendusega, mis on äh, lihtsam äh, ja samas äh, paremini kohandatud vastavalt liikmesriikide vajadustele. tegemist on sellise klassikalise lihtsustamise näitega. halduskulude vähendamine ka kontrolli osas on meie ettepanekutes sees, see vähendab kulusid nii põllumajandustootjate kui ka toetuse saajate osas me loome ka võimaluse äh, kontrollide arvu vähendada, kui äh, ressursse kasutatakse, äh, kui, kui on tõestatud, et eelarveressursse on kasutatud hästi ja meil on ka väikepõllumajandustootjate toetus, mis võimaldab kontro-, kolmekümne kolmel protsendil vähendada kontrolle see võimalus äh, samuti aitab meil halduskulusid äh, vähendada nii äh, vahendite kontrollijate osas kui ka põllumajandustootjate jaoks. ja te mäletate, et me oleme rääkinud erinevatest vahenditest avalike arutelude käigus meie ettepanekud olid sellised, et neid on alati kergem kontrollida me oleme loonud eesmärgid ühispoli-, ühise põllumajanduspoliitika vallas ja mis puudutab äh, halduskulusid, siis äh, mina arvan, et halduskulud ei kasva. me peame arvesse võtma seda, me peame kogu aeg hindama seda, kuidas äh, me suudame saavutada tulemusi olemasolevate vahenditega. ja ja äh, siis äh, ma rääkisin siis juba ennem turgu ja turu osas, äh, nagu ma ütlesin, oleme kaasa võtnud turvameetmeid, me oleme võtnud arvesse praegust kriisi ja öö, ähm, riiklikku sekkumise võimalust, samuti eravarude võimalust, erakorralise sekkumise võimalust ja me oleme loonud võimalused kriisiolukorras kiiresti reageerimiseks ja samuti ka kriisi ärahoidmiseks. oleme teinud ettepaneku vahendite kohta, mida meil praegusel, mida meil varem polnud. meil on ühisfond ja kindlustuste süsteem ja kui kui me suudame tootjate organisatsioone veenda selles, et äh, turg toimub, toimib hästi ja on hästi tagatud, äh, siis äh, on nemad valmis kaasa osalema turu paremas kindlustamises, nad, sellepärast et nad mõistavad, et tegemist ei ole mitte ainult bürokraatliku algatusega, vaid algatusega, millesse äh, saab, ka nemad võiksid oma panuse panna, sellepärast et see on kasulik ja kui me suudame koostööd teha, siis äh, õnnestub äh, meil ka turgu hästi hallata. nii palju siis nendest erinevatest elementidest äh, meie komisjoni ettepanekust. tegemist on äh, tasakaalustatud ettepanekuga, ettepanekuga, äh, mis lähtub kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidust ja võtab arvesse Euroopa Liidu mitmekesisuse põhimõtet, kuid me püüame tagada järjepidevuse meie põllumajanduspoliitika valdkonna erinevate osade vahel Äh, härra Paolo de Castro, loomulikult komisjon on valmis teiega arutlema kõikide teemade üle, kuid äh, ma, ma paluksin, et äh, tegemist on äärmiselt tehnilise ettepanekuga, meie esitasime ja me paluksime, et pärast poliitilist arutelu langetaksime ka otsuse tehniliste elementide osas ja see otsus peab olema lihtne, aga samas ka tõhus. suur tänu ja ma olen avatud aruteluks. Non avremo dubbi, caro eh, commissario, della cooperazione ei saa olla kahtlustki, härra volinik, et me oleme äh, alati nautinud koostööd teie komisjoni talitustega reformi detailide kallal, aga praeguses etapis pean teile ütlema, et Taani, Taani minister ei saanud meiega liituda, sest tal oli probleeme lennukiga, seetõttu annan kohe sõna äh, Küprose põllumajandusministrile härra Sofoklis Aletraarisele. suur aitäh, härra esimees, härra parlamendi president, komisjoni esimees, äh, põllumajandusvolinik, daamid ja härrad, äh, nõukogu esindajad tere pärastlõunat teile ja alustan sellest, et ütlen suure aitäh äh, selle algatuse eest äh, tänane koosolek korraldada, äh, mis annab mulle ka võimaluse pöörduda teie poole lühidalt teadmises, et komisjon, nõukogu ja parlament on siin kõik kohal. tegemist on suurepärase võimalusega, ma tean, et meie erinevad institutsioonid peavad tegema koostööd ja me peame eh, tegema kõik endast oleneva selleks, et ÜPP reform oleks edukas. tegemist on ühe kõige rohkem arenenud eh, ja konkreetsema poliitikaga Euroopa Liidus. komisjon on teinud ettepanekuid, kus on eh, palju, kus on palju detaile ja tahan tänada volinik Tšolost, nende tohutute pingutuste eest, mida tema on siin teinud, mida on teinud ka tema talitused selleks, et kõik see saaks reaalsuseks. on palju väljakutseid, ähm, mis on meie ees, need on keerukad, me elame keerukatel aegadel, seetõttu on äh, oluline, et me selle keerulise ülesande edukalt lahendame äh, Küprosest saab järgmise aasta teises pooles nõukogu eesistuja ning äh, olen kindel, et äh, teie panusega kolme eesistuja peale meie veel Poola ja Taaniga äh, oleme me suutnud aasta lõpuks debatiga ühele poole jõuda ning oleme võtnud vastu otsused peamiste määruste osas, mis on vajalikud, et ühtset põllumajanduspoliitikat juhtida. me oleme väike riik, meil on piiratud vahendid, me oleme täiesti teadlikud äh, nendest äh, komplikatsioonidest, mis on seotud äh, päevakorras olevate küsimustega. samal ajal oleme me riik, kus ei ole siin tohutuid rahvuslikke huvisid, me ei hakka siin iseenda eest võitlema mingitel teemadel. meie eesmärgiks on konstruktiivselt saavutada ühtsed eesmärgid, tegutseda hea tahte vaimus ning konstruktiivselt ja ma loodan, et äh, sellest on kasu kõigile osapooltele, ka komisjonile ning Euroopa Parlamendile. Äh, ma ei taha küll kuidagi siin mõjutada tulevasi diskussioone, aga ütlen kohe alguses, et Küpros äh, vaatab soosivalt nendele ettepanekutele, mis on komisjoni poolt hetkel esitatud. konvergents lähenedes aastale kaks tuhat kakskümmend ja sellele strateegiale, siis me peame saavutama rohelise tee, kus on piisavalt ruumi teadus-arendustööle, mis on innovatiivne, seal on selged kriteeriumid, avalike varadega käiakse kohaselt ümber ja see peaks suutma reageerida ka kliimamuutustest tulenevatele väljakutsetele, mis on vastavuses tarbijate nõudmistega, mis on vastavuses äh, tootjate vajadustega, tuleb vaadata laiemalt äh, regionaalset situatsiooni, äh, mis võitleb selle vastu, et antud võrrandis keegi marginaliseeruks. me kindlasti leiame vahendid selleks, et siin midagi üritada hetkel on kujunemas ka mitmeaastane finantsraamistik, millel saab olema oluline roll. ma arvan, et äh, kõik me vaatame arenguid siin sektoris, äh, komisjoni pakett ei ole küll veel lõplik, kindlasti me kõik saame siin veel oma mõju osutada, oma panuse anda. ma arvan, et äh, see kohtumine on kasulik, sest et see aitab meil tõsta teadlikkust sellest, kuivõrd oluline on ÜPP ta on oluline vahend, millega me saame toime tulla meie ees olevate väljakutsetega. Äh, nüüd, kui Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend poliitika on kujunemas, siis ütlen, et äh, tihedas koostöös erinevate institutsioonide vahel suudame me kindlasti arendada edasi neid ettepanekuid, äh, arendada edasi komisjoni paketti ning äh, lõpuks on meie ees reformi ettepanekud, mis töötavad ka tegelikus elus, mis lihtsustavad eh, ja tõhustavad asju ja mida on võimalik täita. Eh, siin on tehtud lihtsustamist eh, suure tähega. ja me saame minna sellega kaugemale kui lihtsalt kuulutada oma kavatsusi. meil me peame muutma esimese samba roheliseks, meil on ettepanekud, mis töötavad ka väiketalunike huvides ja ma arvan, et need reformid aitavad meil saavutada ühtset strateegiat ning töötavad koos teiste poliitikate ning teiste sektoritega. ma arvan, et see on kõige parem alus, millele ehitada teine eh, sammas reformidest ei tohi tekkida mingit venitamist, see ei saa muuta keerulisemaks äh, maaelu programmide äh, edendamise, me ei taha sellist vildakat ühtset põllumajanduspoliitikat, äh, kus üks kahest sambast võimutseb teise arvelt, tahaksin rõhutada ka seda, kuivõrd oluline on Küprose seisukohast kliimadimensioon leiame, et peame äh, tegelema kliimamuutuste mõjudega, me peame vähendama heitmeid ning äh, äh, tagama selle, et CO2 emissioone lihtsalt õhku ei lasta ja on võimalus, kuidas neid siduda ning ÜPP-d saab samuti siin ära kasutada. me peame tagama ka seda, et põllumajandus jätkub isegi tingimustest, kus kliima meie ümber muutub mis puudub vahendite suunamise süsteemi, siis peavad siin olema kriteeriumid, mis on vastavuses äh, kliimamuutustest tekkivate väljakutsete ulatusega. ma arvan, et äh, päris palju tuleb tõsta veel teadlikkust, sest äh, kõik ei ole veel mõistnud, mitte kõik ei ole veel aru saanud, et kui inimesed lahkuvad marginaalsetelt äh, aladelt, siis see juba iseenesest on kliimale ning meie ümbrit-, meid ümbritsevale maailmale halb. Äh, see tuleb ilmselgelt välja ka Küprosel, sest äh, on piirkondi, kus oli põllumajandus, mis olid marginaalsed ja mis on nüüd maha jäetud, te näete seda, et see on halb, sest et see tähendab kõrbestumist ning selle maa kaotamist teatud hetkel on sellist tüüpi maa mahajätmine väga suur kiusatus, sest et on ju maa, mis ei ole nii marginaalne, mis on viljakam, aga lõppkokkuvõttes ei ole keskkonnale laiemalt meie ümber sellest kuidagi kasu. Te võite arvata, et see on midagi, mis on seotud Vahemerega ainult, aga kindlasti mõistavad seda ka kogukonnad meist kaugemal me peame tegelema äh, raha suunamise küsimusega, eriti mis äh, puudutab teist sammast. vaadates, äh, kuidas komisjon näeb mõjuhinnanguid, siis on võimalik saavutada realistlik stsenaarium niimoodi, et see on seotud esimese sambaga, ma arvan, et see on kasulik ning produktiivne lähenemine. kindlasti on veel äh, Äh, ruumi ettepanekute parandamiseks, ma arvan, et kõik me osaleme selles protsessis, äh, äh, säilitades kainet mõtlemist selles osas, kuidas need ettepanekud omavahel kokku käivad ja ma olen täiesti kindel, et jätkame oma tööd konstruktiivselt, head tahet on väga palju nende ettepanekute ümber ja ma arvan, et me kõik saame seda ka ära kasutada, aitäh. Bene, grazie al ministro Sofoklis. suur tänu, minister Äh, härra Aletraris ja järgmisena kuulame ära, äh, mida on äh, parlamendi raportööridel öelda sel teemal ja alustame härra Luis Maen Kapulasest. tänan, esimees, parlamendi president, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. lubage alustada tänada teist selle eest, et te osalete meie kohtumises, see näitab äh, kolme institutsiooni tahet teha koostööd, äh, teha usalduslikku koostööd oma fraktsiooni nimel ja raportöörina tahan öelda, et nii mina kui ka meie fraktsioon on igati valmis tegema koostööd erinevate fraktsioonide, komisjoni ja nõukoguga ja ÜPP on üks äh, Euroopa Liidu vanimaid poliitikaid ja üks kõige ühisemaid Euroopa Liidu poliitikaid. see lähtub solidaarsuse ja jõukuse põhimõtetest, mis on Euroopa projekti aluspõhimõtted ja me ei tohi unustada, et meie sügavamad juured on põllumajanduses, maapiirkondades, seal peitub ka meie kultuuriline identiteet. ja seetõttu me peame vastu seisma nendele rasketele oludele ja riikliku isekuse lainele. selleks, et edasi liikuda, nii nagu ajalugu on näidanud meile. ja ÜPP tähendab seda, et see peab olema õiglasem, õiglasem äh, piirkondade, riikide ja talunike suhtes, samas konkurentsivõimelisem, keskkonnasõbralikum ning äh, maksumaksjate ja tarbijate huve arvestav. kõiki neid aspekte on raske väga omavahel ühildada ja see on meie kohustus, arvestades ka praegust ajahetke ja kompromissivajadust komisjon on teinud oma ettepanekud ja selle ettepaneku põhimõtted ja eesmärgid on kooskõlas ka parlamendi poolt heaks kiidetud seisukohtadega. käesoleval aastal on parlament sellel teemal juba kaks korda oma arvamust avaldanud äh, äh suure, suure enamusega heaks kiites Lioni ja Dessi raporteid. küsimus on nüüd selles, kuidas neid põhimõtteid ja eesmärke ellu viia äh, poliitiliste ringkondade poolt ja talunike ringkondade poolt on olnud väga negatiivne äh, hoiak, on olnud palju kriitikat. eelarve on puudulik, eriti kui me arvestame, et otsemaksed, mis on selle reformi tuumikuks, äh, lähtuvad endiselt ajaloolistest äh, põhimõtetest ja see on täiesti põhjendamatu, kui me mõtleme, kuidas see mõjutab talunike elu ja põllumajandust, siis peaks komisjon tegelikult eh, mõtlema selle asja uuesti läbi. riiklikud paketid eh, saab eh, paika panna alles siis, kui vajalikud arvutused on tehtud ja loomulikult, kui tekivad ebakõlad, siis peavad olema ka korrigeerimismeetmed ja alati on selline menetlus olnud ka ÜPP-s ja reformimise ajal. ja sel põhi, põhjusel on meil vaja näidata üles kompromissivalmidust, et saavutada poliitiline kokkulepe, äh, selleks, et saavutada tasakaalukas lahendus äh, ka teiste aspektide osas, nagu näiteks põllumajandus keskkonnasõbralikumaks muutmine, äh, turu sekkumine, prioriteetide seadmine maaelu arenguks selleks, et otsustada, mis on saavutatav, mitte mitte eh, ning eh, kuidas toetada eh, sambaid tõukefondidest. meie fraktsioonides me teeme tööd selle nimel, et täita meie seisvad kohustused, arvestades Euroopa Liidu tulevikuvajadusi ja ma loodan, et ka teised fraktsioonid ja Euroopa Liidu institutsioonid ühinevad meiega selleks, et me saaksime kavandatud meetmed ka tegelikkuseks muuta tänan, Luis, järgmisena saab sõna Michel Dantin. L'organisation commune des marchés commencé par mon intervention par äh, suur tänu kõigepealt alustaksin oma kõnet kahe pöördumisega, kõigepealt äh, kolleeg Albert Hess, äh, Euroopa Parlament, tema raportiga on toetanud seda, toetanud põllumajandustootjaid ja kolleeg Povidi raportis on vähenenud toetused põllumajandustootjatele kümne aasta jooksul kümne protsendi võrra. seda tuleb parandada ja teiseks, ainus turureegle, reegel põllumajandustootjate jaoks mis aitab põllumajandus põllumajandust on puudutanud mitmed kriisid, äh, kliimakriis, äh, äh, majanduskriis ja seetõttu on põllumajandustootjatel väga raske toime tulla. komisjoni ettepanekus on huvitavaid elemente nende väljakutsetega toimetulekuks, kuid sellest kõigest ei piisa me oleme aastaid tahtnud äh, põllumajandustootjaid äh, panna rohkem turuvõimalusi arvesse võtma, kuid äh, me peame turu muutma ja varude küsimuse muutma läbipaistvamaks. mulle tundub, et me peame ühiselt põllumajanduse ja toiduainete tööstuse konkurentsi uuesti määratlema suured äh, toiduainete ketid, äh, suured kartellid äh, on muutunud monstrumiteks. ja selleks, et turgu kontrollida, peab Euroopa Komisjon tõsiselt pingutama, aga see on Euroopa Liidu ko-, ko-, ähm, komisjoni kohustus, aga äh, komisjon on teinud ettepaneku delegeeritud õigusaktide kohta äh, ja need võivad varjata tulevikus otsuseid äh, mis lähevad, jäävad väljapoole kui põllumajandusministrite nõukogu ja Euroopa Parlamendi ühised otsused. Gian üle viie. president, tänan. volinik, ministrid, kolleegid. mul on hea meel osaleda tänasel kohtumisel. mõeldes nüüd ÜPP reformile põllumajanduse komisjoni seisukohalt siis on saabunud aeg, kui me peame väga tähelepanelikult kuulama ära, mida arvavad erinevad talunike ringkonnad, millised on nende tundlikumad küsimused, milline on nende reaktsioon komisjoni ettepanekule, sest ÜPP oli ajalooliselt esimene ühenduse poliitika, äh, mis kulutas kõige rohkem ressursse ja vahendeid. sest kõik riigid osalevad põllumajandustootmises ja on vaja leida tasakaal ning meie ÜPP loob lisandväärtust ja see põhineb meie ühistel jõupingutustel, sest koos äh, saavutame neid tulemusi, mida me üksinda riikliku põllumajanduspoliitikaga ei saavutaks. me peame mõistma seda ühenduse mõõdet, see on meie üldine poliitika meie ühine poliitika. ÜPP vajab ka vahendeid kulutusteks ühis-, komisjoni ettepanekust, mis on esitatud, kaalutada ka uusi vahendeid, mis on vajalikud uue ÜPP jaoks, kuid ikkagi võrreldes aastaga kaks tuhat üksteist on vahendid külmutatud ja ilmselt reaalsummades see aastatepikku väheneb ja need finantspiirangud ÜPP-s äh, teevad meid murelikuks. me ei saa seda trendi ignoreerida. samas me seistame, et ÜPP peab olema kooskõlas uue finantsraamistikuga ja volinik, see teeb mulle muret, sest te teate väga hästi nagu meiegi et uue mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks on vaja nõukogu ühemeelset otsust ja sellisel raskel ajal, äh, kui me kannatame sügava kriisi all, on liikmesriikidel erinevad seisukohad ja selge, et see saab olema raske ülesanne. ja sellised raskused seisavad meie ees ka Euroopa Parlamendis. me peame üle vaatama ka oma arvamused ja seisukohad Äh, mõtlema läbi meie seisukohad ÜPP reformi kohta. kui me soovime, et see ettevõtmine oleks edukaks, peame me teadma, äh, kui palju raha saab olema. see on raske. kuid siiski me peame äh, finantsraamistiku vastuvõtmise ajakava ja ÜPP reformi ettepanekud kuidagi omavahel ühildama, et need areneksid need tandemina. meil on mingi aimdus sellest ajakavast, kuid meile tundub, et see võtab rohkem aega, kui me eeldasime. ja seetõttu on väga raske ette näha, kui palju raha äh, kulub esimese samba keskkonnasõbralikuks muutmiseks, kui palju raha kokku läheb vaja. ja väga raske on ette näha, kui palju rahalisi vahendeid eraldatakse maaelu arenguks kui meil puuduvad veel finantsraamistik ja finantsreeglid. nagu ma ütlesin, äh, me peame seda teed mööda edasi liikuma ja ei tohi kaotada silmist need ülesanded, mis on vajalikud äh, ka ÜPP reformimiseks ja finantsraamistiku kujundamiseks ning lõpetuseks me peame vanad reeglid kohandama Lissaboni järgse aja nõuetele, kuid samas me ei tohi unustada, et kui me liigume liiga kiiresti, siis hakkavad mitmed tegurid mõjutama ja sekkuma, tekkuvad kattuvused, mis võivad takistada edukat ÜPP reformiprotsessi. me peame tagama selle, et Lissaboni poolt algatatud protsessid kulgevad nii nagu soovitud ja välditakse selliseid sekkumisi ja lõpetuseks tahaksin avaldada lootust ka tuleviku suhtes. kui me mõtleme nüüd ÜPP reformimise ja rahastamise üksikasjadele, ma loodan, et me suudame paremini ära kasutada eraldatud vahendeid, et me suudame ellu viia reformi, äh, mis toob tähelepanu keskmisse ka karistused ja sanktsioonid, et äh, me ei karistaks ainult üksikuid riike ka selles valdkonnas on veel väga palju ära teha. ja ma loodan, et me arvestame ka tegelikkust paremini ka karistuste ja sanktsioonide määramisel. suur tänu teile ja nüüd kaks minutit parlamendi kahele liikmele ja esimesena saab Sabin Ravel, Belgia minister ja seejärel Bulgaaria minister Naginov. Sabin kõigepealt kolmeks minutiks. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada Paulo ja Marek äh, teid selle eest, et te korraldate sellise kohtumise, esimest korda kohtume me sellises äh, formaadis äh, ja see võimaldab meile arutleda ühiselt sellise teema üle, mille üle me otsustame kaasaotsustamismenetluse raames. ja enne, kui ma hakkaksin üksikasjadest rääkima, räägiksin mõningatest positiivsetest üldisematest asjadest, Äh, mis äh, on võimaldanud meil ühiselt koostööd teha. kõigepealt äh, paljud meetmed on meie jaoks positiivsed põllumajandustootjad ootavad meetmed, mis ei ole küll piisavad, aga siiski, samuti erakorraliste meetmete ettepanek, piimakriis ja, ja nii edasi on näidanud, kui vajalik see on ja sellised kriisimeetmed on võimaldanud äh, tootjate organisatsioonidel ennast struktureerida ja alata, alustada arutelusid. aga lisaks äh, nendele positiivsetele kommentaaridele on mul paraku ka mõningad mesi-, negatiivsed märkused, kõigepealt äh, mis puudutab meid ja meie analüüsi tekstist, mille me oleme läbi viinud, et siin ei ole tegemist ei lihtsustamisega ega ka suurenenud äh, läbipaistvusega, otse vastupidi, äh, mul tekkis selline tunne, et äh, tegemist on otse kui lasanjega, kus on erinevad kihid, erineva maitsega kihid, aga kogu tervikut on väga raske hinnata ja liikmesriigid, liikmesriikide siseselt on väga raske saavutada äh, kokkulepet äh, ja äh, Belgias, mina olen Belgia minister näiteks, Belgias oleme meie üks nendest riikidest, kus me kaotame kõige enam ja meie põllumajandustootjad on Euroopa kõige tootlikemate hulgas. ja meil on samas omad territoriaalsed eripärad, mida periurbaansed eripärad, mida üldse arvesse ei ole võetud ja siis äh, roheliseks muutmine, roheliseks muutmise eesmärk, äh, me praegusel hetkel leiame, et ettepanek on liiga keeruline, liiga, ettepanek on liiga kallis ja me tahaksime näha hoopis rohkem paindlikkust. Äh, ja negatiivsetest asjadest rääkides, siis üks konkreetsem asjaolu, kvoodisüsteemi kõrvaldame alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast suhkruvaldkonnas ja tegemist on süsteemiga, mida peab kindlasti kohandama, me ei ole põhimõtteliselt kvootide kõrvaldamise vastu, aga mitte see äh, nii ruttu. mis puudutab teist äh, sammast, äh, siis me jagame mõningaid eesmärkidest, oleme nendega nõus, on mõningaid öö, asju, millega me pole nõus, nagu näiteks ebasoodsas olukorras olevate piirkondade definitsioon, aga mm, nagu te ütlesite, tegemist on tehniliste ettepanekutega ja ma ei ole esimene, kes seda ütleb, aga ma arvan, et me peaksime siinkohal ka rakendama konkreetsemaid arve liikmesriigiti. ja lõpetuseks me oleme analüüsinud seda dokumenti vaid esmaselt ja komisjoni ettepanekus meile torkab silma kõige rohkem see, et äh, meil, me ei näe ühtegi struktureeritud äh, meedet, äh, mis aitaks hindade volatiilsust kuidagi, kuidagi selle vastu võidelda või see, või äh, aidata sellega toime tulla. ja me oleme valmis konstruktiivselt ja positiivselt tänases arutelus äh, ja ka edaspidi osalema, nagu siin üles kutsutud. suur tänu ja järgmisena saab sõna Bulgaaria põllumajandusminister äh, härra Miroslav Naidenov. suur tänu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid tahaksin teid tänada, et võimaldasite äh, me, meil tänases arutelus osaleda, tahaksin tänada Poola eesistujat ja komisjoni Euroopa Parlamenti selle äh, ühise arutelu eest ühise põllumajanduspoliitika reformi üle. tegemist on äh, reformiga, mis on äärmiselt oluline ja millest lähtub kogu meie põllumajanduse tulevik. Äh, ma kommenteeriksin nüüd ka komisjoni ettepanekut. kõigepealt, mis puudutab otsetoetusi ja roheliseks muutmist, siis eritoetused ja ühtekuuluvus. otsemaksed on äärm-, või otsetoetused on äärmiselt olulised meie jaoks ja see, need on põllumajanduse tootjate jaoks möödapääsmatud sissetulekutoetused selleks, et me saavutaksime ÜPP eesmärgid, et me tuleksime toime meie ees seisvate väljakutsetega. peame tagama piisava rahast-, rahastamise. ja äh, siinkohal on tähtis äh, rahaliste vahendite jaotavus liikmesriikide vahel, me loodame, et kõiki põllumajandustootjaid koheldatakse võrdselt ja sõltumatult nende päritolumaast. otsetoetuse, toetuste korrigeerimismehhanism vajab ülevaatamist ja mul on tunne, et me peame siin võtma ette ambitsioonikamaid samme mis puudutab äh, Bulgaariat ja Rumeeniat, äh, siis äh, kahe tuhande neljateistkümnes aasta on meie jaoks öö, eesmärgiks Bulgaaria ja Rumeenia põllumajandustootjad peavad leidma oma koha võimalikult kiiresti ka Euroopa põllumajandustoodete turul. mis puudutab rohelis, rohelist põllumajandust, siis äh, keskkonnameetmed on olulised. kuid äh, me arvame, et äh, me tahaksime protsentnäitajate asemel paindlikumalt lähenemist, nii et liikmesriigid saaksid oma keskkonnaprobleemi, probleemide kallal töötada oma omale sobival ja liikmesriigi eripärasid arvesse võtval moel ja mis puudub äh, seotud äh, toetusi to,, toetustesse, siis äh, see puudutab sektoreid, millel on oma konkreetsed sektori probleemistikuga seotud probleemid, sealhulgas loomakasvatus ja meil on oma sada viiskümmend, reservid sada viiskümmend eurot. on siin toodud äh, piirnäitajana välja, äh, ma arvan, et süsteem peaks olema paindlikum ja võimaldama meil vahendeid paremini jaotada, äh, seda nii esimese kui teise samba raames ja võtmesõnaks on meie jaoks paindlikkus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta andmed on kasutatud äh, alusandmetena. Äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, projekti planeerides Bulgaaria olukord Bulgaaria maad on suuremad kui ette nähtud. ja see, need näitajad suurenevad veelgi. turu sekkumismeetmed, erinevad sektori põhised äh, abinõud peavad seda arvesse võtma. Äh, me leiame et me, mitmed meetod on asjakohased, äh, me leiame, et meil peaks olema turvavõrk ja see on väga tore, kuid kõigest sellest ei piisa. Äh, mis puudutab maaelu arengut, siis äh, eesmärgid, riski hindamismeetmete pakett peavad äh, tegema koostööd kõikide sektorite vahel, metsandus, äh, akadeemiline äh, miljöö ja nii edasi. ja komisjoni viieprotsendiline vähendamine ei ole meile meeltmööda. suur tänu, härra minister. ja aeg on siin äh, väga oluline, kui me tahame kõik oma sõna sekka öelda, siis äh, peab kõneajast kinni pidada, mõned peavad paraku lahkuma ka kõigepealt äh, ja nüüd Euroopa Parlamendi liikmete seast, palun, Albert S. suur tänu, lugupeetud eesistuja, lugupeetud nõukogu liikmed, lugupeetud ministrid, lugupeetud volinik me, meie ees, meid ootab ees suur vastutus, ühtekuuluvuspoliitika tulevik, see puudutab rohkem kui neljateist miljonit inimest, sada seitseteist miljonit hektarit ja viissada miljonit tarbijat, kes iga päev tahaksid oma toidulaual näha värskeid toiduaineid ja me vastutame miljonite töökohtade eest põllumajandussektoris ja põllumajandusega seotud sektoritesse. kui me vaatame, millised on, milline on olnud areng viimase kahekümne aasta jooksul, siis liikmesriikide arutelusid jälgides on jätnud mulje, et puudujääke on olnud just ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas, aga nii see pole. tegelikult on teisi poliitikavaldkondi, kus on olnud oma puudujääke. ja ärgem seda unustagem, kui me analüüsime tootlikkust ja tootmist Euroopa Liidus. ma olen vaadanud kõik teie ettepanekud läbi ja härra volinik, mul on tunne, et sõltumata sellest, mida te olete üritanud öelda, tuleb see kõige sellega kaasa rohkem bürokraatiast, bürokraatiat. olen äh, volinik Tšalosega nõus, et me peame ettepanekuid analüüsima ja kokku leppima nendes, enne kui me äh, hakkame neid kritiseerima. Äh, kuid, ja ma lo-, arvan, et äh, järgneva paari nädala ja kuu jooksul on meil võimalik ühiselt välja töötada lahendused, mis võtavad meid ümbritsevat reaalsust piisavalt äh, arvesse, nagu praegu pole tehtud. praegu pole arvesse võetud, võetud äh, erinevate piirkondade ja sektorite eripärasid, me tahaksime kanda hoolt selle eest, et põllumajandustootjate väljavaated oleksid head, me tahaksime vähendada äh, erinevusi ja erinevate piirkondade vahel äh, ja ma ei hakkaks siin üksikasju lahkama, kuid, kuid ärgem siiski unustagem, et üksikasjadest sõltub sageli kõik ja seda tuleb ka lahendusi välja töötades arvesse võtta. kriisiolukorras äh, võib-olla jõuame me põllumajandustootjate jaoks lahenduseni, et vähem raha äh, ja rohkem äh, bürokraatiat. nii, sellist lahendust me ei sooviks, me sooviksime, et äh, põllumajandustootjate väljavaated oleksid helgemad, teie teete ettepanekuid, meie lihvime need ja ka katsume seda siis teha parimal võimalikul moel. suur tänu ja järgmisena Katja Peres. suur tänu lugupeetud ministrid, lugupeetud daamid ja härrad, tänane pärastlõunane kohtumine, tänane arvamuste vahetus äh, liikmesriikide ministrite ja Euroopa Parlamendi liikmete vahel äh, annab meile võimaluse uusi tulemusi saavutada, komi-, jõuda kokkuleppeni ühise poliitika mõningates küsimustes äh, ka selle ettepaneku valdkonnas, äh, valguses, äh, mille komisjon on esitanud, meie oleme oma Euroopa Parlamendi põllumajanduse maaelu arengukomisjonis äh, sellest juba rääkinud, kuid arvamuste vahetus on sellegipoolest äärmiselt väärtuslik. parlamendi seisukoht, mis, mille leiate eri, eelnevatest raportitest, selgitab meie strateegilisi seisukohti ma saan aru, et äh, ma saan aru erinevatest probleempunktidest, tüliõuntest, mis puudutab äh, eelarvet, siis äh, parlament on juba välja öelnud, et äh, meie ei lepi mitte mingisuguste kärbetega ÜPP eelarves. me teame, et meie ees seisavad suured väljakutsed ja kui meie ees on väljakutsed, siis peavad meile olema ka piisavad Äh, eelarvelised vahendid, et nende väljakutsetega toime tulla ja seda me rõhutame parlamendis ikka ja jälle. ja siis äh, on ka teisi teemavaldkondi, kus äh, meie üksmeel on pisut väiksem, kui nii võib öelda komisjoni ettepanek püüab arvesse võtta Euroopa põllumajanduse mitmekesisust, aga paraku see nii ei ole minu meelest. kui meil on kindlad määrad, mis kehtivad kõigile, siis ei võeta arvesse Euroopa põllumajanduse tootmise eripärasid ja me peame ühiselt välja töötama, töötama sellise lähenemisi, mis võimaldaks meil neid eripärasid arvesse võtta. ja lõpetuseks üks konkreetne valdkond. Äh, volinik Tšalus ütles, et äh, te tahaksite, et tootmine oleks, äh, toimiks kõikides valdkondades, kõikides piirkondades Euroopa Liidus. suhkruga seoses on mul suurepärane näide selle kohta, kuidas halvad otsused võivad tootmise täielikult kaotada mõningates piirkondades nii et pidage meeles suhkrut ja vaatame läbi komisjoni ettepaneku, vaatame läbi ka suhkrukvoodid kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks parlamendis oleme me juba oma teistsuguse otsuse vastu võtnud ja ma arvan, et äh, me peame kasutama võimalust äh, ja selliste arvamuste vahetuste käigus tagama meie põllumajandustootmise sektorit erinevatele sektoritele tuleviku ja võimaldama inimestel ka tulevikus elada maapiirkondades. praegu paistab, et see muutub üha raskemaks nii et äh, loodetavasti meie tänane rikkalik äh, arutelu aitab tagada tuleviku põllumajandussektorile. aitäh ja nüüd ma annan sõna kahele ministrile äh,, härra proua Aigner ja, ja aitäh äh,, härra esimees äh, äh härra volinik, härra minister, kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed, tahan teid tänada selle, selle kutse eest tulla täna siia ning osaleda sellel kohtumisel Euroopa Parlamendis. tahan tänada ka Põllumajanduskomisjoni ning avaldada tänu selle eest, et meil on täna võimalus kohtuda inimestega Euroopa Parlamendist ning nõukogust ning arutada seda küsimust. alustuseks tahaksin öelda, et Saksamaa tõesti toetab neid komisjoni olulisi eesmärke, aga nagu mõned teised kolleegid, leiame ka meie, et on küsimused, mis on endiselt veel lahtised ja mida on võimalik lahendada hiljem. täna mainiksin mõningaid nendest punktidest. esiteks leiame me, et komisjoni lähenemine äh, ümberjaotusele liikmesriikide vahel äh, otsemaksete puhul see on läbipaistev süsteem ning midagi sellist, mida me tervitame, aga leiame, et meil on vaja suuremat selgust äh, üldise eesmärgi ning finantsperspektiivi osas. mis puudutab otsemaksete ümberjaotamist liikmesriikide vahel, siis äh, äh, seda küsimust peab uurima ning Äh, peab uurima ka teisi Euroopa poliitika valdkondi nagu maaelu areng, aga ka struktuurifondid. toetame ka komisjoni ettepanekut, mis puudutab äh, regionaalset ning äh, riiklikku otsemaksete jaotust liikmesriikides ning leiame, et see lähenemine on midagi sellist, mis on osutunud Saksamaal edukaks. mis puudutab Äh, otsemakseid riiklikul tasandil, siis leiame, et teisi küsi-, meetmed ei tohiks sellega seoses äh, ohtu sattuda. seetõttu on Saksamaa äh, nende otsemaksetele piiri panemise osas. komisjoni ettepanek on seotud täieliku lahtisidumise suunalt äraliikumisele ja sellele oleme me vastu, küll aga pooldame seda, et äh, otsemaksete sidumine jätkub üleminekuperioodi vältel. teiseks, mis puudutab äh, keskkonnapanuseid, siis Saksamaa pooldab seda eesmärki, et neid panuseid suurendatakse veelgi, küll aga leiame me, et see peab leidma aset Äh, vastavuses äh, toidu tarnekindluse eesmärkidega, ka tuleb äh, suurendada tooraineid teiste tootmisvaldkondade jaoks. ka tuleb arvesse võtta see, et tehakse oluline, tootjad teevad olulise panuse keskkonnaeesmärkide saavutamisse ning tootjad, kes osalevad keskkonnaprogrammides, need ei tohiks äh, sattuda kehvemasse olukorda edasiste äh, rohelisemaks muutmise programmide tõttu. ja peame selgelt tuvastama, kus ja millal see lähenemine rohelisemaks muutumise suunal, mille komisjon on siin esitanud, et kuidas seda saaks laiendada teises sambas. kolmandaks, mis puudutab maaelu arengut selle äh, valdkonna toetamiseks äh, on neil vaja teatavat kindlust kavandamises ning äh, peatame selle, et rahad makstakse välja otse liikmesriikidele. see kavandamiskindluse valdkonnas peame me vaatama, millised on kehvemas olukorras piirkonnad ja tahame, et see definitsioon säiliks, tahame, et see oleks seotud teiste Euroopa Liidu rahadega ning äh, ka siin tuleb suurendada koordineerimist. Äh, ja minu viimane punkt puudutab äh, ÜPP lihtsustamist, see on tegelikult võtmeks üldiselt tahaksin äh, julgustada komisjoni, kelle eesmärgiks on olnud ÜPP lihtsustamine, see lähenemine, mille nad on välja pakkunud, leiame, et sellest siiski ei piisa. aga üldiselt äh, kardame me, et äh, ettepanekust tuleb isegi suurem halduskoormus. meie ees saab olema pikk protsess ning öö, peame töötama koos nõukogu, komisjoni ja parlamendiga, leidmaks paremaid lahendusi, nii et üldiselt saaks parandada ÜPP-d. ja nüüd äh, annan sõna Rosa Aguilarile Hispaania põllumajandusminister. suur aitäh, härra esimees austatud äh, parlamendiliikmed, kolleegid, ministrid. alustuseks äh, sooviksin avaldada tänu neile, kes on muutnud võimalikuks äh, selle koosoleku toimumise. suhtume sellesse äärmiselt positiivselt, sest siin annab, sellega seoses on meil võimalus foorumiks väga oluliseks dialoogiks tahame olla konstruktiivsed, samas aga ütleme oma seisukoha välja väga selgelt. seda silmas pidades leiame me, et äh, Euroopa Liidus äh, peab nägema põllumajandust strateegilise sektorina, mille selgeks eesmärgiks on toiduga varustatuse kindlus igal pool Euroopa Liidus. ja pean ütlema, et mis puudutab Hispaaniat, siis meie riiklik seisukoht äh, on midagi sellist, mille puhul on konsensus, kokkulepe kõigi autonoomsete piirkondade vahel, siin on ka äh, nõusolek põllumajandussektorilt ning kõikidelt põllumajandustootjate organisatsioonidelt. seetõttu leiame me, et komisjoni ettepanek ei ole piisavalt arvesse võtnud neid punkte, mille me oleme tõstatanud erinevatel kohtumistel ministritega. see puudutab otsemakseid siin ütleme me väga selgelt, et ei ole nõus äh, äh, alusega siin, kui ei suudeta äh, tunnustada tootmismeetodite mitmekesisust, siis äh, see ettepanek teeb paljude ettevõtete säilimise väga keerukaks äh, tootmiskulud äh, kipuvad olema kõrged, äh, see on neile vastuvõetamatu, sest äh, leiame, et see tekitab suurt territoriaalset tasakaalutust ning siin ei ole korralikku sotsiaalset õigustust. mis puudutab roheliseks muutmist, siis ja see raha, mida võetakse esimesest sambast, leiame, et tõesti jah, ÜPP peaks olema rohelisem, aga tuleks arvesse võtta ka seda, mida meie põllumajandustootjad juba teevad, austades keskkonnareegleid ning määrusi, ka on käimas väga palju erinevaid projekte tuleb siiski austada seda, mida meie tootjad juba teinud on ja me ei tohiks äh, kuidagi ohtu seada konkurentsivõimet ning tootlikkust. Äh, me ei ole nõus selle aktiivsete tootjate definitsiooniga, mis on siin esitatud ja siin tuleb äh, asju tunduvalt parandada. ettepanek lihtsustamise kohta, see tegelikult tekitab hoopis keerukusi. põllumajandustootjate elu muudetakse veel keerukamaks turuhalduse ettepanekud, meie arvates need ei lähe piisavalt kaugele. meil on vaja kasulikke tõhusaid haldusvahendeid, mis on võimelised automaatselt eh, kiiresti ja paindlikult vastama turu arengutele, kriisiolukordadele, hinnakõikumisele. ja ettepanekust peab väga selgelt välja tulema, et kehtib vastastikususe põhimõte Äh, igal pool Euroopas peab olema kvaliteet ning konkurentsivõime, eriti suhtluses kolmandate riikidega. kui me allkirjastame nendega kokkuleppeid, siis me tahame, et peetaks kinni väga põhimõttelisest põhimõttest. Äh, tuleb, peab olema äh, kindlus toiduaineahelas. tootjate rolli peab suurendama Eh, et nad saaksid eh, sõlmida lepinguid. Eh, need ettepanekud, mis on esitatud, neid peab siiski veel täiendama. ja lõpetuseks teine sammas, maaelu areng. me ei usu, et mingil tingimusel peaks ette nägema suuremat kui viiekümne protsendist kaasrahastamist Äh, olulised elemendid peaksid siin olema innovatsioon ning koolitamine. samal ajal tuleb säilitada in investeeringuid infrastruktuuri selleks, et inimesed äh, saaksid elada maapiirkonnas, maapiirkondades äh, ja säilitada jätkusuutlikku arengut, peame mõtlema ka uute tootjate peale kaks protsenti esimesest sambast tuleks see selleks, et äh, uusi, uusi tooteid tuua turule, sellest ei piisa. Äh, nad peavad olema kindlad selles, et äh, neil on võimalik oma karjääri arendada ning elada maapiirkondades nii et need meetmed peavad olema suunatud noorte inimeste vajadustele ning samuti tuleb arvestada ka naiste rolle äh, maapiirkondades. me ei saa olla selliseid ettepanekuid, kus äh, ei ole absoluutselt viidatudki naiste rollile, arvestades, kuivõrd oluline on nende roll maapiirkondades ning põllumajanduses. Nendel põhjustel oleme me esialgselt tagasi lükanud komisjoni ettepaneku. siin on oluline element see seab ohtu tootmismudeli mitte ainult Hispaanias, vaid igal pool Vahemere piirkonnas. Äh, siin ei ole neid vajadusi piisavalt silmas peetud, lõpetan siin. suur aitäh, Rosa ja nüüd Euroopa Parlamendi liikmeid, kõigepealt George Lyon. ja siis aseesimees härra Võtšehovski. aitäh, härra esimees ja aitäh härra minist-, Poola ministrile nõukogus, tegemist on suurepärase võimalusega, kus kolm institutsiooni on tulnud kokku ning äh, äh, selleks, et arutada esialgselt volinik Tšolase ettepanekuid, toit, toidu tootmine, toiduga varustatuse kindlus ei ole kunagi olnud niivõrd oluline Äh, poliitiliselt kui praegu, arvestades, milline tohutu hindade kõitumine, kõikumine on nende toodete valdkonnas olnud. me oleme oma komisjonis korduvalt arutanud, et äh, see, nende uute ettepanekute taust on suured väljakutsed, mis tulenevad rahvastiku suurenemisest, nõudluse suurenemisest toidu järele, see, et äh, toorainet on üha vähem ning me peame võitlema kliimamuutustega ja sellel taustal on need ettepanekud tehtud ja siin me saame mõelda selle üle, kas need ettepanekud jõuavad Euroopa põllumajandust kaugemale edasi või tagasi. Äh, küsimus, kas reformid saavad hakkama nende väljakutsetega, mis meie ees on, arendades välja uut põllumajandusmudelit, mis on energiatõhusam, äh, süsinikutõhusam. ma arvan, et äh, hetkel on vastus ei. ettepanek on väga hea algus, aga nende põhivajadustega saavutada jätkusuutlikum ning konkurentsivõimelisem Euroopa põllumajandus, sellega need ettepanekud toime ei tule. Äh, head punktid minu arvates on see, et äh, on räägitud sellest, et ausamalt tuleb jaotada rahastamist, äh, kuigi kahtlustan, et on liikmesriike, kes leiavad, et see ei lähe piisavalt kaugele ausam jaotus tootjate vahel, kuigi ilmselt tekib siin tõsist diskussiooni sellest, Äh, et liigutakse rohkem pindalal põhinevatele maksesüsteemile, eriti nendes vanades liikmesriikides, kus seda ajaloolist maksemeetodit endiselt kasutatakse. tervitan seda, et äh, suunatakse rohkem investeeringuid teadus-arendustöösse, mis on tulevikku silmas pidades oluline äh, ja ka otsemaksete süsteem, eriti mis puudutab aktiivsete tootjate küsimust, kuigi definitsiooni osas siin on loomulikult ebaselgusi ja tervitan ka seda, eh, mis puudutab otsemakseid ja vähem eh, soodsas olukorras olevaid piirkondi. tervitan seda, et neid tunnustatakse. see kontseptsioon, et otsemaksed tuleb muutuda rohelisemaks, seda samuti tervitan, parlament on seda juba kaks korda nõudnud. me toetame kontseptsiooni, suur probleem, arvan, on meil detailidega, sest et hetkel äh, on see, no need meetmed lihtsalt selline ilusamaks tehtud ristvastavus ja äh, me peame leidma siiski lahenduse, mis toob endaga kaasa tõhusama, energiatõhusama, süsinikutõhusama põllumajanduse tulevikus. ma arvan, et need ettepanekud on heaks alguseks, ma loodan, et, et institutsioonid suudavad siin teha koostööd selleks, et sellele platvormile midagi üles ehitada, luua selline põllumajandusmudel, mis on minu arvates tulevikku silmas pidades väga oluline ja ma olen kindel, et see platvorm ning komisjoni seadusandlikud ettepanekud on esimeseks sammuks ja kui me nüüd teeme kõik koostööd, siis me loodetavasti suudame parandada seda paketti ning tagame sellega ka selle, et suudame va-, vastu seista nendele väljakutsetele, mis meie ees on, ja et me suudame oma rahvastikku toita siis ajal, kui nõudlus kasvab. aitäh! aitäh, George, aseesimees härra Wojciechowski, palun! aitäh, härra esimees, härra minister, daamid ja härrad! ettepanekus on mitmeid positiivseid aspekte toetus aktiivsetele tootjatele, rohelisemaks muutmine, suurem toetus väikeettevõtetele, aga kuna mina olen ainuke variraportöör otsemaksete valdkonnas, kes tuleb uuest liikmesriigist, siis eh, sooviksin eh, öelda paar sõna selle kohta, kuidas eh, otsemakseid tasakaalustada uute ja vanade liikmesriikide vahel on palju erinevusi, kuigi asjad ei ole alati nii, sest et äh, vanades liikmesriikides on ka mõned väiksed otsemaksed, aga kui ma kohtusin tootjatega Poolas pärast seda, kui need ettepanekud olid tehtud, ütlesin ma neile, et mul on nii häid kui halbu uudiseid. heaks uudiseks on see, et äh, otsemaksed tasakaalustatakse, aga halb uudis on see, et me ei tea, millal see aset leidma saab kasutan seda võimalust, kuna Taani esindajaid siin ei ole, toon äh, mõned näited uutest ja vanadest liikmesriikidest. ei taha siin viidata Poolale, seega kasutan mõnda teist näidet. kasutan äh, Taani ning Leedu näidet, uus ja vana liikmesriik. Nad asuvad äh, samas, samades geograafilistes tingimustes äh, Läänemere mõlem-, eri pooltel, neil on sarnane hulk põllumajanduslikku maad, äh, lisas kaks räägime me otsemaksetest, mis nendele riikidele määratud on aastal kaks tuhat neliteist. Taani saab üheksasada nelikümmend kaks miljonit eurot, Leedu aga kolmsada üheksakümmend kuus miljonit eurot, kuigi põllumajanduslik maa on sama. aastal kaks tuhat üheksateist, pärast seda, kui on toimunud see osaline tasakaalustamine, siis on erinevus järgmis, järgnev. Taani üheksasada üheksa miljonit eurot, Leedu nelisada viiskümmend kaheksa miljonit eurot, ehk siis eh, vahe on ikkagi kahekordne miks meil sellised erinevused on? kas äh, Taani on mägine riik? ei. tingimused on seal täiuslikud, isegi paremad kui Leedus Äh, Taani ei pea ka kuidagi üritama kompenseerida neid aastaid, mis on läinud kaotsi kommunistliku režiimi ajal alates. Leedu on hoopis see, kes seda peab tegema. miks siis on selline kahekordne vahe otsemaksetes? ainuke selgitus saab olla diskrimineerimine. diskrimineerimine, mis on ometi vastavalt artiklile kaheksateist äh, aluslepingus keelatud mulle tegelikult ei meeldi see äh, sõnastus, et järk-järguline erinevuste kaotamine, sest et see on aset leidnud juba aastast kaks tuhat neli, me ühinesime vähem soosivatel tingimustel ja siis järk-järgult peaksime me jõudma samasugusele otsemaksete tasandile. aga see peaks lõppema ju aastal kaks tuhat kolmteist, kaua see siis tegelikult kehtib, see ei ole vastavuses Euroopa Liidu põhiprintsiipidega lahendus sellele probleemile, õiglane lahendus sellele probleemile on äärmiselt oluline ÜPP tulevikku silmas pidades, kui me tahame, et põllumajandus säiliks igal pool Euroopa Liidus, mitte ainult osaliselt, aitäh. suur tänu, äh, härra Võtšakovski, järgmisena kaks ministrit, kõigepealt Tšehhi Vabariigi minister Peeter Bendel ja seejärel Portugali minister härra Kristus, härra Pendel, palun. tänan, esimees, volinik, äh, parlamendisaadikud, kolleegid. kõigepealt tahaksin avaldada tänu selle eest, et mul on võimalik teiega mõtteid vahetada sellel teemal Euroopa Parlamendis. ma arvan, et kõigepealt de facto jätsite mind vahele see, ma loodan, ei näita äh, voliniku ja Tšehhi Vabariigi vahel suhteid. Äh, Tšehhi Vabariigis on meil selline reegel, et me anname eesõiguse daamidele. ja ma, mul on hea meel, äh, kui see oli abiks naissoost ministritele. kuid lubage nüüd rääkida tõsisemal toonil ja kommenteerida meie tänast teemat. ma tahaksin rõhutada, et Tšehhi Vabariigi prioriteediks on Äh, ÜPP muutmine läbipaistvaks, lihtsaks ja vähendada halduskoormust. see peaks võimaldada paremat konkurentsivõimet, kuid kahjuks mõned ettepanekud sunnivad meid mõtlema teisiti ja lubage nüüd kommenteerida selle ettepaneku põhielemente. kõigepealt kommenteeriksin Äh, talunikele makstavaid otsemakseid. uus süsteem äh, peaks põhinema õigusel saada otsemakseid ja me ei usu, et see ei ole lihtsustamine, vaid vastupidi. seetõttu me sooviksime pikendada seda lihtsustatud süsteemi, äh, lihtsustatud ühtse pindala toetuste kava, sest see on lihtne, seda on võimalik lihtsalt hallata ja igal juhul me peaksime selle säilitama kuni aastani kaks tuhat viisteist Tšehhi Vabariik mõistab äh, komisjoni soovi äh, nii-öelda roheliseks muuta maksete kava, kuid keskkonnasõbralikkus peaks looma stiimulid ja seetõttu see peaks olema vabatahtlik ja samas ka proportsionaalne. et oleks võimalik täita ÜPP lihtsustamise eesmärke. volinik rääkis sellest, et ei ole võimalik suurendada Euroopas haritava maa pindala, vaid tuleb äh, parandada tootlikkust. me nõustume sellise seisukohaga, kuid seitsmeprotsendiline ettepanek äh, to maa tootmisest kõrvalejätmiseks on vastuolus selle tendentsiga ja me usume, et tulevikus koos äh, Euroopa Komisjoni ja parlamendiga äh, õnnestub leida konsensus selles küsimuses ning leida ka kompromiss, sest see ettepanek ja seda ma olen maininud ka nõukogus, on selline, mis meile ei meeldi. mis puudutab otsemaksete sidumist tootmisega, siis Tšehhi Vabariik on alati selle vastu olnud, sest me ei ole nõus nende meetmetega, mis äh, võimaldavad Ähm, makseid äh, omavaheliselt ähm, kehtestatud meetmete põhjal lahutada tootmisega. see paneb lisakoorma nii talunikele kui ka liikmesriikide vastavatele haldusasutustele. seega me ei ole nõus sellega Te,. Äh, teine sammas, maaelu areng, see on meie jaoks prioriteetne valdkond ja me usume, et rahaliste vahendite puhul arvestatakse ka liikmesriikide vajadustega ja et väga varsti saame teada ka, millised saavad olema konkreetsed eelarvelised vahendid ja vastupidi kolleegile Peresele, kes väitis, et Euroopa Parlament on vastu selle kava kärbetele, suhtun mina optimismiga, realismiga sellesse, kuna uus programmeerimisperiood loob ka uue raamistiku maaelu arenguks, on oluline äh, kavandada uus strateegiline raamistik, mis võimaldab kasutatud rahaliste vahendite harmoneerimist selles valdkonnas. seega me suhtume teatud reservatsiooniga äh, partnerluslepingutega ja tingimustesse. Äh, me toetame liikmesriikide prioriteetide seadmisel paindlikku lähenemist ning äh, vajaduste analüüsi. mis on oluline Tšehhi Vabariigi jaoks? meil on vaja tõsta konkurentsivõimet, äh, vaja suurendada talunike poolt toodetavaid avalikke hüvesid ja me peame parandama ka elukvaliteeti maapiirkondades ning looma uusi töökohti. ja lõpetuseks ma tänan teid väga võimaluse eest tutvustada Tšehhi Vabariigi seisukohti ja ma ootan huviga koostööd tulevikus Äh, põllumajandusministrite vahel ja komisjoni vahel, tänan. mulțumesc, domnule ministru, are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia, vă rog. suur tänu, järgmisena põllumajandusminister Portugalist äh,, proua Kristas tänan, tere pärastlõunat, kõigepealt ma tahan öelda, mul on väga hea meel täna siin viibida selle kolmepoolsel kohtumisel Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni, nõukogu ja komisjoni vahel. ma kiiresti tutvustaksin teile Portugali seisukohti äh, ÜPP reformi kava põhipunktides. Äh, rääkides otsemaksetest, siis Portugali seisukoht on äh, konvergentsi toetav liikmesriikide vahel, kuid samal ajal meile tundub, et äh, konvergents peab toimuma paralleelselt teiste arengutega äh, nii liikmesriikide siseselt kui ka liikmesriikide vahel ja seda samaaegselt. selles mõttes meile esitatud ettepanek ei ole piisav ega õiglane meie arvates. lisaks sellele oleme arvamusel, et äh, äh kriteerium, mida kohaldatakse kohandamismeetmetele, peab olema kõikjal ühesugune. seega, kui me räägime haritavast põllumajandusmaast ja sellest lähtub ka Eurostat oma statistika koostamisel. nüüd see roheliseks muutmise teema. Portugal suhtub positiivselt sellesse, et on vaja tõsta põllumajandussektori äh, keskkonnasõbralikkust ja jätkusuutlikkust, kuid me peame olema paindlikumad, arvestades liik-, erinevate liikmesriikide eripära ja seda eriti äh, Vahemere piirkondades kasutatav põllumajandusmudelite osas. Äh, meie arvates see roheliseks muutmine peaks olema positiivse äh, stiimulina, samuti me peame arvestama ka abikõlbulikkuse kriteeriume arvestades seda, mida on juba ära tehtud liikmesriikides, eh, kaasa arvatud Portugalis, kui me räägime kestlikest põllumajandustavadest. Eh, need eh, toetused ja meetmed, mis on mõeldud väiketalunikele ja mis on seotud selles lihtsustamisega, siis komisjoni ettepanek on selles suhtes positiivne. Mis, mis puudutab aktiivseid põllumajandustootjaid ja selle mõiste määratlemist, me leiame, et esimene element, viieprotsendiline element on natukene keeruline ja tegelikkuses raskesti kohaldatav. teine kriteerium, äh, mis puudutab maa tootmist, äh, tootmises kõrvalejätme, on meie arvates positiivne kriteeriumine. see näitab seda, mida peaks Euroopa tegema selleks, et põllumajandussektor suudaks toime tulla ülemaailmsete väljakutsetega toiduainete sektoris rääkides nüüd turujõududest ja mehhanismidest, paar märkust. koos äh, rea teise, teiste liikmesriikidega me peaksime täiel-, täiendavalt uurima toiduainete ahela probleemistikku, et äh, toiduained oleksid õiglasemalt jaotatud. nagu Euroopa Parlamentki leiame meie, et me peaksime üle vaatama ka piimakvootide säilitamise küsimuse ja ka äh, viinaistanduste õigused. Äh, teine sammas, äh, maaelu areng. selles osas meile tundub, et komisjoni poolt välja pakutud riskijuhtimise mehhanism on igati positiivne ja on oluline ka selliste riikide jaoks nagu Portugal, kus on ebastabiilne kliima. me arvame, et ka tootjaorganisatsioonidele suudatud, suunatud meetmed on positiivsed äh, seetõttu need peaksid jätkuma ja aitama tugevdada toetust liituvatele organisatsioonidele. ja viimasena need erimeetmed, mis ka oluliselt mõjutavad Portugali, näiteks niisutamisele mõeldud meetmed sellistes riikides nagu Portugal, mis kannatab kuivade perioodide ja kliimamuutuste mõju all on kriitilise tähtsusega äh, toetada rohkem niisutusprojekte, mis on oluline selleks, et põllumajandus muutuks keskkonna suhtes jätkusuutlikuks. ning lõpetuseks. me äh, toetame komisjoni selles osas, et komisjon soovib tugevat ÜPP-d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 Moislingile ja see, härra Hoislingule. lugupeetud nagu daamid ja härrad. meie äh, fraktsiooni arvates liigub reform õiges suunas. kuivõrd me peame Euroopa Liidu põhimõtetest äh, kinni pidama, jätkusuutlikkus, kliima arvesse võtmine, bioloogilise mitmekesisuse arvestamine. Need on need aluspõhimõtted, millele tuleb meil üles ehitada meie ühine põllumajanduspoliitika. me tahaksime samuti, et tootmises pöörataks tähelepanu kvaliteedile ja regioonide vajadustele, piirkondade vajadustele ja samas, et ei unustataks seejuures ära, et ähm, me seisame silmitsi äh, maailmaturu konkurentsiga ja äh, väga vähe toidust tegelikult jõuab meie toit, meie toidulauale ja kuna nii palju toit äh, läheb, toitu läheb rasku, siis enne peame me sedagi arvesse võtma, enne kui me räägime vajadusest asuda tootma rohkem, kui me toodame tänases maailmas. siis külvikorrad on üha olulisemaks Äh, ja mitmekesisuse tagamisel ja samuti äh, maksumaksjate kinnitus, äh, sellepärast et ühise põllumajanduspoliitika huvigrupiks ei ole mitte ainult põllumajandustootjad, vaid ka meie tarbijad. ja kuivõrd tegemist on ju avaliku poliitilise toetustega, siis tuleb seda arvesse võtta. ma arvan et me ei ole veel toetuste osas saavutanud õiget valemit, kui meil on näiteks sada kakskümmend tuhat eurot hüppetoetusena ähm, ühe liikmesriigi jaoks, siis seal on võib-olla üks protsent põllumajandusmajapidamistest. suurimad farmid saavad sellest süsteemist ka täna pärast reformi ja, ja pärast reformi kõige rohkem kasu me peame arvesse võtma ka kogu äh, tootmisahelat, näiteks äh, piimatootmise vallas. meil on vaja turureegleid mitte ainult kriisiaegadeks, äh, vaid üldisemalt üldse. liberaliseerimine minu meelest on olnud tõeline läbikukkumine. nii et katsugem nüüd järele mõelda ja oma järgmiste sammudega põllumeeste rolli toidutootmisahelas tugevdada aktiivne põllumajandustootja, see mõiste mulle meeldib, aga kaalugem seda põhjalikumalt, ennem kui me sellele lõpliku jah-sõna anname. proteiinistrateegia on midagi, mida meil on Euroopas vaja ja meil oleks vaja valgurikaste toitainete pikaajalist strateegiat veel paindlikkus. ma ei ole paindlikkuse vastu, kuid paindlikkus äh, ei tohiks varjutada teise samba või maaelu, maapiirkondade poliitikavaldkondade äh, keskkonna aspekti. ning mis puutub rahasse, ma pöörduksin siin põllumajandusministrite poole ja paluksin neil tagada, et ka liikmesriigid ise suunavad piisavaid äh, rahalisi vahendeid põllumajandussektorisse, nii et komisjoni ettepanekuid saab ellu viia, sellepärast et ka need ettepanekud äh, ähm, Nendel, et nendelgi ettepanekutel on oma hind liikmesriikide jaoks ja liikmesriigid samuti peavad äh, käed oma rahakotti pistma. härra Rüübiks, palun. suur tänu tegemist on äärmiselt äh, huvitava aruteluga ja tõenäoliselt kujuneb see havite aruteluga ja loodetavasti kujuneb see arutelu ka viljakaks. me räägime sageli nendest teemadest, äh, põllumajanduspoliitika pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat äh, on olnud meie päevakorras korduvalt ja mul on tekkinud äh, hirm, et äh, sellega juhtub nii nagu paljude teiste asjadega, et äh, me muudkui räägime, teeme suuri sõnu, siin tuuakse ilusaid näiteid suurtest numbritest, antakse palju lubadusi, kuid lõpptulemusena päris arvud meie suuri lubadusi küll ei kajasta. minu fraktsioonis oleme me seisukohal, et ÜPP puhul on jäänud tähelepanu alt kõrvale sotsiaalsed meetmed, väga paljud väiksemad põllumajandustootjad kannatavad otsetoetuste süsteemi puhul. minu koduriigis Lät-, Lätis, kus mind, kust mind ka Euroopa Parlamenti valiti, on otsetoetused väga tähtsal kohal ja Äh, tähtsaks küsimuseks ja samamoodi nagu äh, Leedus ja Eestis äh, saame meie ainult kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu otsetoetuste määrast. ja meile on öeldud, et ärge muretsege, pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat saate rohkem kui viiskümmend protsenti otsetoetuste määrast. nii et pärast kümneaastast Euroopa Liidu liikmesust saab Äh, Läti äh, ainult viiskümmend protsenti, äh, ma ei usu, et Eesti, et Läti elanikkond suhtuks sellisesse ettepanekusse eriti entusiastlikult. selline kohtlemine ei ole vastuvõetav, kui inimesed pöörduvad minu poole, küsides, miks rohkem meile rahasid, raha ei anta, siis mida ma neile vastan? paistab, et me leiame sadu äh, miljoneid äh, erinevate teiste poliitiliste meetmete rahastamiseks. Äh. Euroop-, me oleme rääkinud Euroopa stabiliseerimisfondist. aga see küsimus paistab tähelepanu alt kõrvale jäävat komisjon ja Barroso peaks äh, kindlasti leidma lahenduse ka otsetoetuste küsimusele Lätis. paistab, et äh, põllumajandusmaa Lätis äh, muudetakse metsamaaks, inimesed ostavad põllumaja, põllumajanduslikke majapidamisi ja istutavad sinna metsa. ja inimesed samas on sunnitud kul-, kolima elama teistesse riikidesse, kuivõrd äh, töökohtade arv Lätis väheneb. nii et äh, võtke ka meie valijate muresid arvesse. suur tänu! ja nüüd läheme tagasi meie algse sõnasoovijate nimekirja juurde ja nüüd saab sõna minister Skandalis Kreekast. Skandaliidis, vabandust suur tänu um,! suur tänu meie ministri ja nimel, kes paraku on jäänud Kreekasse Ateenasse toppama ja täna olete korraldanud sellise kohtumise ja tegemist on väga ajakohase aruteludega. sellised arutelud aitavad meil välja töötada tegevuskava mis võtab arvesse nii meie ühiskonna, meie kodanike huvisid kui ka põllumajandustootjate huvisid ja me kõik oleme aru saanud, kui oluline on ühine põllumajanduspoliitika. ja hoolimata sellest, et komisjon on andnud endast parima, peame me tunnistama, et komisjoni ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa põllumajandustootjate soovide ja püüdlustega. kõigepealt, mis puutub eelarvesse komisjon on seadnud ambitsioonikad eesmärgid, kuid äh, tänases maailmas me üha kärbime e-, eelarvet. ja Euroopa põllumajandus seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. pidage meeles seda, et põllumajandus äh, on poliitikavaldkond, kus tõesti äh, on kärpeid sisse viidud ja ka riiklik toetus põllumajandusele on vähenenud ärge unustage, et kogu Euroopa Liitu liikmesriike on tabanud majanduskriis. ja mis puutub äh, trahvidesse, siis äh, sellises olukorras äh, kindlasti trahvide rakendamine liikmesriikide puhul ei aita arengule kaasa. ma arvan, et muudatusettepanekud peavad olema järk-järgulised, võtma arvesse pikemat perspektiivi otsetoetused peavad äh, olema tulevikus paindlikumad äh, ja äh, nende rakendamine tõhusam, nii et me ei kaotaks osa oma põllumajandusest. piirkonna omapärade arvesse võtmine on, oleks õiglane, kuid ja, ja sellega peaksid kaasnevad ka paindlikud kriteeriumid ühise, ühise põhises põllumajanduspoliitikas peaksid olema ka oma keskkonnapõhimõtted, mis oleksid lihtsad ja kergesti rakendavad, rakendatavad kõikides piirkondades ja nõuded, mida esitame oma põllumajandustootjatele, peavad olema realistlikud. nii, et äh, põllumajandustootjad ei kohkuks, kohkuks tagasi keskkonnasõbralikuma tootmise ees Neil on juba praegu terve rida nõudmisi, mida täita. ja hoolimata sellest, et ette pandud meetmed võivad olla väga head, kui nad siiski on üüratud ja neid on raske teostada, siis need ei stimuleeri, vaid otse vastupidi. riikide tasandi toetus on väga oluline, kui me tahame Euroopa põllumajanduse mudelit säilitada ja Euroopa põllumajandusmudel on selline, milles on arvesse võetud bioloogilist mitmekesidust, kus majapidamisi on igasuguseid suuri ja väikeseid ja kus põllumehed suudavad piisavalt elatist teenida oma tegevusega. mis puudutab piiramist, siis öö, äh, otsetoetuste piiramise, piiramisest saadud kasu peab öö, äh, olema kooskõlas äh, praeguse moduleerimissüsteemiga. aktiivne põllumajandustootja on uus mõiste, mida on sisse toodud, liikmesriigid võivad ise öö, äh, julgustada põl-, aktiivse põllumajandustootja tekkimist. ja turu stabiilsus. selles küsimuses on meil kindlasti vaja solidaarsust näidata. on kindlasti äh, piirkondi meie ühenduses, kes vajavad meie igakülgset toetust. mis puudutab kriisijuhtimist, turgude stabiliseerimist toiduahela toimimise tagamise instrumente, siis kõik need instrumendid on hädavajalikud, kui me tahame, et see sektor oleks elujõuline ja põllumeeste äh, sissetulek äh, piisav raskusi on nende elus üha rohkem ja rohkem. komisjoni ettepanekus on mitmeid positiivseid ele-, elemente ja lõpetuseks ütleksin ma, et meid ootab ees raske tee. me peame saavutama võimatu, kuid kui meil kõigil on head tahet, siis ühise pingutusena jõuame öö, äh, poliitika öö, äh, tegevuskavani, mis tagab parema tuleviku meie põllumajandustootjatele, aitäh! suur tänu! Kreeka ministri esindaja ja nüüd äh, Iiri minister Simon Kovni. suur tänu, juhataja! Äh, lugupeetud volinik, lugupeetud minister, kõigepealt tervitan äh, meie tänast arvamuste vahetust, olen olnud Euroopa Parlamendi liige, nüüd töötan ministrina ja kõike seda silmas pidades äh, tahaksin ma öelda, et mulle on äärmiselt meeltmööda Euroopa Parlamendi kaasamine aruteludesse, mis aitavad äh, meil tagada ühise põllumajanduspoliitika, mis vastab meie kõigi soovidele. tänane arutelu on pika protsessi algus ja lõpetavasti, loodetavasti selle protsessi tulemuseks on kõikide liikmesriikide huve arvesse võetav süsteem. me tahaksime reformida põllumajandust kogu Euroopa Liidus, teha seda jätkusuutlikult ja tagada meie säästlik toiduainete tootmine me tahame toota rohkem toitu, mida on vaja Euroopas ja kogu ülejäänud maailmas, kuid me tahame seda teha, võttes arvesse meie planeedi ja keskkonna vajadusi. ma tean, et meil pole eriti palju aega, nii et viitaksin mõningatele ettepaneku osadele ähm, komisjoni ettepanekus. kõigepealt, mis puudutab äh, vahendite jaotamist liikmesriikide vahel, siis see on kindlasti problemaatiliseks küsimuseks paljudele liikmesriikidele. meie Iirimaal tervitame seda komisjoni pragmaatilist lähenemist äh, ümberjaotamise osas, kuid äh, kui see meetod keskib, kehtib esimese samba vahenditele, siis äh, on veel vaja täiendavat täiendavat selgitusi, täiendavaid selgitusi oleks siiski vaja teise samba osas, nii et äh, ma arvan, et me peame analüüsima esimese ja teise samba äh, omavahelist vahekorda, enne kui me oma lõpliku jah-sõna anname. mis puudutab äh, vahendite jaotamist liikmesriikide siseselt, kui liikmesriikide eraldised, eraldiste üle on otsustatud juba, see küsimus valmistab meile palju probleeme, piirkondlik piirkondadest lähtuva ühtne määr, siis minu liikmesriigis ja paljudes liikmesriikides on erinevad tootmissüsteemid ja oma ajaloolised tavad, ühise põllumajanduspoliitika toetuste osas ja täielik äh, üleminek pindalatoetustele äh, maaomanikele, mõnikord isegi mitte põllumajandustootjatele, nii et see lähtub äh, ainult pindalast. selline süsteem minu meelest seab meie tootmise tõsiselt ohtu ja mit-, ma arvan, et me peame seda uuesti analüüsima ning võimaldame liikmesriikidele endale töötada välja lahendused, mis võtavad arvesse nende liikmesriikide põllumajandussüsteemide eripärasid. komisjonil peaks olema oma äh, heakskiidusüsteem sellistele liikmesriikide süsteemidele, nii et äh, ei oleks, e-, et komisjon saaks kontrollida, et ei eirataks konkurentsiõigus, õigust ja nii edasi, aga me ei saa olla kõigil sobiv üks äh, otsetoetuste süsteem, selles osas on väga raske kokku leppida, liikmesriikidel on vaja äh, liikmesriikidel on äh, vaja ise töötada välja oma põhimõtted lähtuvalt komisjoni ette antud üldpõhimõtetest ja ma arvan, et sama lähenemist tuleks rakendada ka roheliseks muutmise osas ma arvan, et me peame tagama selle, et Euroopa jääks e, maailmas esirinda keskkonnasõbraliku toidu tootmise osas, süsinikdioksiidi heitmete vähese toidu tootmise osas, kuid samal ajal on väga raske töötada välja eeskirju, mis äh, kehtiksid ühe võrra tõhusalt nii Skandinaavia riikide kui Vahemere riikide jaoks. meie keskkonnad, meie kliima on erinev, rääkimata äh, maast ja kasvatatavatest kultuuridest ma arvan, et äh, me võiksime anda sellise valikulise menüü nii-öelda liikmesriikidele, kus nad saavad oma valikuid langetada ja kui liikmesriigid otsustavad äh, mitte paindlikku lähenemist rakendada, võiks meil olla selline äh, vaikimisi mudel. ja volinik, ma olen nõus teiega, et meie süsteem peaks olema kohustuslik, me peaksime ka toetama noori põllumajandustootjaid. paraku minu enda koduriigis ainult seitse protsenti põllumeestest on alla kolmekümne viie aastased ja loodetavasti meie tuleviku toetussüsteem aitab seda muuta. mis puudutab teist sammast, nagu ma ütlesin, vahendite ümberjaotamine vajab veel täiendavat selgitamist, kuid üldine lähenemine rahade kasutamise osas on meie arvates õige, me peame panustama põllumajandussüsteemide kaasajastamisele ja innovatsioonile, peame arvesse võtma säästlikkuse põhimõtet, kliimamuutuse vastast võitlust, toiduainetega varustatust ja meie prioriteet on põllumajandusinvesteerimisprogrammide toetamine eesmärgiga meie väljakutsetega toime tulla ja lõpetuseks äh, turutoetused ja kriisijuhtimine. Äh, meie arvates teie viimased ettepanekud on päris äh, sobivad sekkumis meetmed ja eravarud on alles jäetud ja kriisijuhtimise osas äh, peame veel kandma hoolt selle eest, et komisjon suudaks kiiremini reageerida toidukriisidele, mille sarnaseid oleme näinud viimasel aastal. ja lõpetuseks Iirimaa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolaastal on Euroopa Liidu eesistuja ja äh, meie eesistumise käigus on meil kindlasti vaja tõsiselt tööd teha ja varrukad üles käe, käärida ja loodetavasti õnnestub ka meil omalt poolt äh, koostöös äh, komisjoni ja parlamendiga kõigile sobiv lahendus välja töötada. ja nüüd annaksin sõna, ütleb proua esimees härra Agnule. suur tänu! tahaksin äh, keskkonnasõbralikuks muutmise, roheliseks muutmise küsimusele keskenduda. ühendus, Ühendkuningriigi põllumajanduslikud majapidamised äh, juba langetavad otsuseid lähtuvalt meie äh, ettepanekutest ja sellised otsused on keskkonnale kahjulikud. Need põllumajandustootjad on otsustanud mitte keskkonnalepinguid sõlmida valitsusega. meie Ühendkuningriigi süsteem on selline, et saab äh, algtaseme süsteemiga, keskkonnasüsteemiga või keskkonnaskeemiga liituda või siis kõrgema taseme keskkonnaskeemiga äh, liituda. ja äh, põllumajandustootjad tunnevad muret, et kui nad sõlmivad lepingu sellise skeemiga kaheks-kolmeks aastaks, siis seitse protsenti läheb neile kaduma ja kui midagi äh, kiiresti ette võeta, siis äh, meie põllumajandustootjad ei liitu selliste keskkonnaskeemidega. Äh, mahepõllumajanduslikud tootjad on jäänud välja nendest uutest piiravatest meetmetest, aga miks siis mitte teised? ja öö, äh, praegu kõik, kellel öö, ähm, suured põllumajandustootjad äh, kasutavad alltöövõttu ja tõhususe eesmärgil ähm, nõutaks, et ühel põllumajandus, äh, põllumajanduse kui majapidamisel kasutatakse terve aasta jooksul ühte kultuuri ja paistab, et praegu tuleb suured farmid luua, lüüa lahku erinevate kultuuride kaupa. selline lähenemine ei ole tõhus äh, ja sellega kaasnevad suured kütusekulud. loodetavasti te tõstate künnist kuni viiesaja äh, hektarini, nii et äh, see süsteem puudutaks ainult väga suuri farme. mulle on öeldud, et sellised roheliseks muutmise meetmed on keskkonna huvides ja et kui mina seitse protsenti oma põllumaja, oma farmist äh, võtan põllumajandustootmisest välja, jätan välja, siis see aitab keskkonna säilitamisele kaasa. ei, see tekitab toidupuudust hoopis äh, Hispaania minister tunneb viiekümne protsendi kaasrahastamise üle muret ja ma arvan, et meie ettepanek Portugali puhul selle suurendamise osas on huvitav Hispaaniale, siis Küpros eelmisel aastal veetsin paar päeva Küproses jaanuarikuus, seal on väga hästi arenenud turism ja seitsmesaja miili peal sattus mulle silma alla kaks traktorit ja seetõttu jäi mul mulje, et Küprosel pole maailma tasemel põllumajandustootmist ja et neil oleks õigus sõna öelda sekka Ühendkuningriigi põllumajanduse küsimustes, nii et Küprose põllumajandusminister, vaadake mulle otse silma ja öelge, kas te tuleksite selliste nõuannete andmisega toime. suur aitäh! ja nüüd proua McGuinness, palun aitäh, härra esimees. Äh, ma ei äh, jätka seda väljakutset järgmise väljakutsega, vaid jätkaksin hoopiski konkreetselt otsemaksete äh, teemal, sest et see on teema, millega mina ka tegelen. me oleme nüüd siin juba rääkinud üle kahe tunni ja sõna paindlikkus, seda mainis vist peaaegu iga minister, kes on täna sõna võtnud, seetõttu on see midagi sellist, mida komisjoni, ma tean, et härra volinik kuulab väga teraselt, peab uurima väga hoolikalt, kui me hakkame neid ettepaneku detailidesse süvenema, sest et mõte, et lõppkokkuvõttes on meil üks täpselt ühesugune maksesüsteem kõigi jaoks paari aasta pärast, see ei tule siit ruumist nendelt, kes mõistavad põllumajandust liikmesriikides loodaksin, et tänase kohtumise lõpuks on meil ühine mõistmine sellest ajakavast, mille alusel me töötame ja nendest survetest, mille all me töötame, selleks, et äh, saavutada kokkulepet. Äh, komisjon äh, on väga otsustav ja ma tervitan teie tugevat kaitset nendele ettepanekutele, härra volinik, et nad oleksid paigas esimeseks jaanuariks kaks tuhat neliteist, aga kuulates sõnavõtte täna siin, on tõenäoline, et selle saavutamine võib osutuda keerukaks, aga ma arvan, et me peaksime kõik siiski heas usus töötama selle Äh, ajalise raami suunas. aga minu kolleeg härra Lavia, äh, mis puudutab eelarve diskussioone, võib ja ilmselt ka saab äh, mõjutama seda ajakava, nii et enne kui me siit ruumist lahkume, siis peaksime mõtlema selle üle, kus need diskussioonid nüüd on, kas nad käivad omavahel kooskõlas ja nii edasi. Te kindlasti mäletate seda fraasi, mida on kasutatud, et green tape Äh, roheline bürokraatia ja arutasime äh, ka varasemas etapis seda, et äh, mõnedest ettepanekutest võib tuleneda lisabürokraatia, mis puudutab just keskkonnameetmeid ja arvestades, mida täna siin on öeldud, tundub, et see mure on endiselt õhus, see on midagi sellist, mida me ilmselt ei taha näha juhtumas ja parlament ei luba sellel samuti juhtuda, sest et see on midagi, millest põllumajandustootjad kogu aeg räägivad, kui palju bürokraatiat eksisteerib, millega nad peavad võitlema, neil on vaja rohkem lihtsustamist. eriti, mis puudutab just neid roheliseks muutmise ettepanekuid, tean, et ka minu kolleegid parlamendis jagavad seda muret, et äh, nad on äh, äh, väga konkreetsed, väga suunavad, mis puudutab majapidamisi, tundub, et liikmesriigi tasandil talumajapidamise tasandil üritatakse siin mikrojuhtida. ja see on jällegi midagi sellist, mida me peame uurima, kui me hakkame asju detailsemalt käsitlema, et laiendada ja sügavamaks muuta äh, roheliseks muutmist, äh, sest rohelise toone on ju väga palju ja ma arvan, et me peaksime äh, tehe, tegema ettepanekuid, et põllumajandus oleks rohkem allikatõhus, et me peaksime sisse tooma meetmeid, mis puudutab pinnase ja põhjavee kaitset, lisaks nendele, mis on juba välja pakutud ja on liikmesriike, kus teie poolt välja pakutud meetmed tegelikult üldse kasutusele tulla ei saa nii et äh, siin tuleb asju veel uurida. ja lõpetuseks maksete ähm, ümberjaotamine nii liikmesriikide vahel kui liikmesriikide sees, see kõik on keerukas, me kõik teame seda. Äh, see ei oleks keerukas, kui eelarve ei oleks problemaatiline. ja tulles tagasi esimese, minu sõnavõtu esimese etapi juurde, siis me peame teadma, milline saab olema eelarve selleks, et me teaksime, mida me saame pakkuda oma tootjatele ja kui me hakkame liikuma ümberjaotamise suunas, siis me peame mõistma ka tagajärgi. eriti liikmesriigi sees, aga ka liikmesriikide vahel ja ma arvan, et me peame aru saama sellest, et äh, laua ümber on esile kerkimas nüüd erinevaid seisukohti, sest me peame nendes keerukates küsimustes saavutama kokkuleppe, seetõttu tervitan nii voliniku pingutusi kui ka nõukogu kui ka meie pingutusi, et me arendame oma suhet selleks, et need väga keerukad küsimused lahendada, sest lõppkokkuvõttes äh, seda debatti kuulavad inimesed, kes üritavad kavandada oma põllumajandustegevust aastast kaks tuhat neliteist edasi, arendada põllumajanduse töötust ja samas ka tarbijad, kes on äh, väga tundlikud selle koha pealt, milline on toidu hind, milline on toidu kvaliteet, kuidas see mõjutab keskkonda. tänan veel kord kõiki, kes on sõna võtnud ja ma arvan, et tegemist on olulise osaga selles, et me saavutame oma eesmärgid eh, paika pandud tähtajaks. suur aitäh! nüüd kolm ministrit. alustuseks Itaalia, härra Roberto Rosso. pärast seda Läti ning Leedu ministrit. Roberto, palun. kõigepealt tänan Maret Sivetskit ja Paolo de Castrot selle eest, et nad on selle ürituse korraldanud, et kolm institutsiooni saaksid omavahel suhetleda. meie ees on põhimõtteline ülesanne, me peame üles ehitama uue ÜPP, mis oleks vastavuses tuleviku väljakutsetega. viimaste aastate kogemus näitab meile, et äh, põllumajandustootjatel on vaja olla konkurentsivõimelisemad, kui nad äh, Äh, tahavad jääda üldturule ellu, meil on vaja lihtsamaid reegleid, vähem bürokraatiat, äh, nagu paljud kolleegid on siin ka öelnud. koos peame me keskenduma äh, talumajapidamistele, põllumajanduslikule toodangule ja on kahju, et ettepanekud tegelikult ei liigu selles suunas, sest uus otsetoetuste süsteem on tegelikult keerukas, seal ei ole piisavalt paindlikkust Äh, roheliseks muutmise meetmeid äh, saab olema keeruline rakendada, on äh, keeruline kontrollida ja keskkonnale on, kui palju sellest kasu on, see on üldse kahtlane. ka minu riigis on suur defitsiit, mis puudutab keskkonnakontrolle näit-, mis puudutab taimetervisetooteid, väetisi, siin peaks olema teatud konvergents, mis puudutab otsemakseid kõikides meie liikmesriikides ja ma ei näe, miks liikmesriikidel ei ole jäetud mitte mingisugust paindlikkust nende oma territooriumil tegutsemises. otsemaksete puhul on minu arvates veel väga palju ruumi asjade selgemaks ja lihtsamaks muutmiseks. ja on ju selge, et kui to-, toote tasandil on suurem paindlikkus, siis on ju ka suurem äh, lähimuspõhimõttest kinnipidamine. hiljutine kogemus on näidanud, et äh, ÜPP äh, ei ole suutnud reageerida kriisidele turgudel me peame tagama selle, et äh, põllumajandustootjate sissetulekud oleksid stabiilsed, peab olema võimalus, kuidas kontsentreerida äh, toodangut nii, et äh, põllumajandustoitlustussektor suudaks funktsioneerida. me peame sisse viima toodete märgistamise ning toiduahela järgitavuse, eriti ajastul, kui me peame konkureerima ameeriklastega, kellel ei ole äh, sellist äh, nii rangelt paika pandud lähenemist äh, põllumajandusele. me kindlasti peame tegelema innovatsiooniga, kinni pidades olemasolevatest reeglitest, minu arvates komisjoni ettepanek läheb vastu, vastupidises suunas, kaugemale sektori tegelikest vajadustest. on liikmesriike, kus on regionaalne kavandamine, riigid nagu Itaalia nõuavad äh, rahalist paindlikkust. Äh, koordineerimist on vaja ka liikmesriikide sees, mitte ainult liikmesriikide vahel. peame ka tagama selle, et see, mis toimub äh, erinevates regioonides riigi sees, töötaks omavahel ka koos. esimene ja teine sammas nüüd see, kui palju nende jaoks raha on, sõltub äh, olemasolevat, käivatest diskussioonidest mitmeaastase finantsraamistiku ümber, aga me ei taha sellist äh, jaotust, mis põhineb lihtsalt äh, pindalal liikmesriikidel. see peab viitama ka sellele, mis tüüpi põllumajandusega on tegemist, kui palju, kui töömahukas see on, oleks traagiline, kui kvaliteet ja tootlikkuse tõhusus Äh, satuksid äh, lihtsalt äh, pindala põhjal arvestamise ohvriks. suur aitäh, suur aitäh Roberto Rossole. järgmiseks Läti minister proua Strajumaa. suur aitäh ministrit, austatud parlamendiliikmed. Äh, tervitan seda foorumit, mis on organiseeritud selleks, et me saaksime siin diskuteerida Euroopa Parlamendi liikmetega. mis puudutab äh, ÜPP reformi, siis äh, Läti arvab, et välja pakutud muudatused ÜPP-le on positiivsed. toetame neid, aga on üks põhimõtteline probleem, kus me komisjoni toetada ei saa, sest et äh, see ei ole Läti põllumajandustootjatele vastuvõetav antud äh, otsemaksete tasand. austatud kolleegid, tahaksin teieni tuua lihtsalt äh, mõned numbrid Läti talunikud saavad tuhat nelisada eurot hektari kohta, see on keskmiselt ja kui seda võrrelda mitmete teiste riikidega, siis eh, erisus otsemaksetes hektari kohta on umbes kolmekordne. Te ütlete, et jah, vahendite hulk ongi erinev eh, aga kui me arvestame eh, seda, mis, see, mis puudutab näiteks tööjõukulusid, aga siiski tulevad siit hoopis teistsugused numbrid. ma ei tea, kuidas selline erisus on õigustatav näiteks Läti tootjatele. usume, et äh, selle süsteemi alusena ei saa kasutada näitajaid, mis ei peegelda tegelikku olukorda. leiame, et äh, mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik äh, ei peaks saama vähem kui kakskümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest. vastavalt äh, komisjoni arvutustele äh, puudutab see ainult kuute riiki Euroopa Liidus. tahaksin äh, viidata sellele, mida ütles Läti, Iiri minister. oluline on, et teise samba assigneeringud oleksid läbipaistvad, aga me ei ole nõus sellega et, et viis protsenti teisest sambast jaotuks niimoodi, et see läheb äh, otsemaksetesse esimeses sambas. Läti jaoks ei võimaldaks see meil mitte kuidagi lahendada tekkinud probleemi äh, meie võitleme võrdsuse eest otsemaksete süsteemis ÜPP-s ja seda ütleme me kõva häälega välja ka igas foorumis, aitäh. järgmiseks äh, härra Kasis Starkevitšus, äh, Leedu minister. Äh, härra esimees, härra volinik, ministrid, usume, et konkurentsivõime ja ausus, võrdsus peaksid olema peamised ÜPP eesmärgid ja Lissaboni lepingud ja sel, ka lep-, Lissaboni leping, see selleks oleme, see peaks olema ka meie eesmärgiks siin. Euroopa põllumajandusmudeli konkreetsus tähendab seda, et meil on vaja piisavat Euroopa Liidu rahastamist pärast aastat kaks tuhat kolmteist selleks, et me suudaksime toime tulla oluliste väljakutsetega, näiteks toiduainetega varustatuse äh, Äh, äh, konkurentsivõime parandamine, kliimamuutustega toimetulemine. Äh, kuigi me saame tunduvalt vähem otsetoetusi, peame me samadest nõudmistest kinni pidama. toota avalikke hüvesid ning kindlustada elu edasiminek maapiirkondades väga keeruline on muidugi sarnast toetuse taset saavutada hektari kohta eh, erinevates Euroopa piirkondades, sest et kliima on erinev, erinevad on ka majandus- ja sotsiaaltingimused, aga eh, järgmist perspektiivi silmas pidades eh, tahame me tagada ausa ja õiglase lähenemise ning selle, et kõiki Euroopa Liidu liikmesriike koheldakse õiglaselt, selleks et Euroopa saaks edasi areneda keeruline on nõustuda nende üleminekuperioodidega, mis on välja pakutud äh, ÜPP reformi äh, mudelis, me oleme juba nõustunud äh, üleminekuperioodidega, seitse aastat on meie tootjad pidanud tegutsema ebaausate tingimuste alusel, seetõttu ei oleks õiglane üleminekuperioodi veelgi pikendada. me oleksime pidanud Euroopa Liidu keskmis, me peame jõudma Euroopa Liidu keskmiseni nii kiiresti kui võimalik, ehk siis järgmise perspektiivi alguseks Äh, nõustun äh, nende arvutuste ning võrdlustega, mille tõi välja meie Poola kolleeg. hetkesüsteemi alusel saame me tunduvalt äh, vähem otsemakseid. nüüd paar kommentaari ÜPP tuleviku teiste elementide kohta meil on kahtlusi selles osas, kuidas on välja toodud eh, otsemaksete rohelisemaks muutmine ja see proportsionaalne kolmekümne protsendine osa. siin tuleks liikmesriikidele anda rohkem paindlikkust ja kuigi me oleme nõus eh, otsemaksete ümberjaotustasanditega, ei tohiks me seada sisse mingisuguseid piiranguid selle kohta, kuidas rahastatakse rohelisemaks muutmist. mis puudutab positiivsemaid külgi otsemaksete valdkonnas, siis tervitame me Äh, seda aktiivsete tootjate definitsiooni sissetoomist, et tunnustada väiketalumajapidamiste äh, rolli Euroopa põllumajanduses, aga seda definitsiooni tuleks parandada ning äh, väiketalude kava ei, sellest ei tohiks saada sotsiaaltoetuse vorm. väiketalunikel lihtsalt, neid peaks lihtsalt julgustama põllumajandusega jätkamist. mis puudutab maaelu arengut, siis leiame me, et maaelu arengu rahastamist tuleks teha objektiivsete kriteeriumite alusel eh, ning arvesse võttes hetkeolukorda, seda küsimust ei tohiks arutada eraldi nendest diskussioonidest, eh, mis käivad esimese samba all toimuva rahastamise üle. Eh, tururegulatsioon, arvestades, kuivõrd suur kõikumine on turgudel, siis ettepanek luua kriisifond on tervitatav, toetame ka mõtet, et peamised turureguleerimise meetmed peaksid tooma endaga kaasa stabiilsuse, aga on ettepanekuid, mis ei ole Leedule vastuvõetavad, seda, neid on maininud siin ka teised kolleegid, me ei toeta mõtet kaotada ära suhkrukvoodid aastast kaks tuhat viisteist, aitäh. Bene, adesso il turno del deputato Spiros Danellis. järgmisena saavad sõna Euroopa Parlamendi liikmed eh, Spiros Danellis. suur tänu, esimees. ja ma tänan ka neid, kes andsid oma panuse selle ebatavalise kohtumise, väga uuendusliku kohtumise korraldamisse. ja nüüd need aspektid, mida ma tahtsin kommenteerida. ma arvan, et oleks tulemuslikum, äh, kui me peaksime silmas ka meie piir piirkondade, regioonide eripära kui me mõtleme traditsioonilistele oliivisaludele Kreekas ja oliivikasvatajate puhul, äh, neil on sisendeid väga vähe, sest nad peavad arvestama ka kohaliku piirkonna eripäraga, seal võivad paikneda arheoloogiliselt tähtsad alad ja samas nad annavad oma panuse ka süsiniku eraldamisse ja Olivi Salud aitavad sellele kaasa ja ka nemad peaksid kasu saama eh, ÜPP uuest võimalusest eh, seoses rohelisemaks muutmise toetustega. pärast seda, kui reform käivitub, eh, me samuti ei tohi unustada seda, et me peame ka reageerima rasketele majanduslike oludele ja osa liikmesriike on tõesti väga raskes olukorras seoses selle majanduskriisiga ja nad peaksid saama nii palju abi kui võimalik ja ÜPP on just selline valdkond, mis võimaldab ühelt poolt aidata riiki ja teiselt poolt kaasa aidata keskkonna säilimisele. see aga omakorda tähendab, et et me mõistame, et Euroopa Liidu lõunapoolsemad riigid ja kõik seda aktsepteerivad, kannatavad kõige rohkem kliimamuutuste läbi. Äh, nendele langeb kliimamuutustega seotud kõige suuremad raskused, ühendused ja selleks me peaksime reformis ette nägema ka vastavad reeglid ja meetmed, mis on kohandatud nendele oludele. suur tänu. ja järgmisena Luksemburgi minister härra Schneider. ja seejärel Ühendkuningriigi aseminister ja tema järel Slovakkia esindaja, härra Schneider, palun oh,. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, lugupeetud minister, äh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, kõigepealt tahaksin tänada ta Äh, Paulot ja Mareki ja Tansiani ja selle tänase kohtumise korraldamise eest. me kõik oleme veendunud, et me peame ühist põllumajanduspoliitikat muutma nii, et see suudaks to toime tulla meie väljakutsetega ning võtta arvesse meie kodanike soove. me peame tagama toiduainetega varustatuse, võttes arvesse nii kvantiteedi kui äh, kvalti-, äh, kvaliteedi põhimõtteid ja me peame andma endast parima, et nende väljakutsetega toime tulla. mis puudutab jaotamist liikmesriikide vahel, siis äh, seda äh, tuleb äh, ähm, teha, selle puhul tuleb rakendada sarnaseid põhimõtteid esimese ja teise samba puhul, noh, selleks et meil ole- ja jaotamine peaks olema võrdne ja õiglane. ja nüüd mõningad täpsemad kommentaarid, mis puudutab makseid, siis tuletaksin teile meelde, et Luksemburgi jaoks äh, otsemaksete õigustus äh, seisneb äh, põllumajandustootjate toetumises. Äh, me peame kompenseerima kõrgemad tootmiskujud Euroopa Liidus ning võtma arvesse ühist, ühisväärtusi, mida põllumajandustootjad toodavad. keskkonnakriteeriumi tuleb otsemaksete puhul arvesse võtta ja põllumajanduskeskkonna meetmed on tõhusamad vabatahtliku, vabatahtlikul tasandil ja võimaldavad arvesse võtta piirkondlikke vajadusi ja seitse protsenti sööti jäetud maad, see põhimõte ei puudu olla proportsionaalne ning kooskõlas meie toiduainetega varustatuse eesmärgiga. tahaksime toetada ka noorte põllumajandustootjate tegevusi, mis puudutab äh, väikeste tootjate erirežiimi, siis me tahaksime vabatahtlikkuse põhimõtte rakendamist. komisjoni äh, ähm, ettepanekute hulgas on mitmeid elemente, mis suurendavad algus, halduskulusid nii liikmesriikide äh, haldavatele organitele kui ka põllumajandustootjatele. näiteks keskkonnamaksed aktiivne põllumajandustoote ja selle määratluse. siis mis puudutab maaelu arengut, ettepanekud meie arvates liiguvad õiges suunas ning võimaldavad meil olukorda paremini juhtida kui varem. ja me peame aga pidama silmas halduskulusid ning tagama sobiva järelevalvesüsteemi mis puudutab teisi struktuurifondide kasutamist ja innovatsioonipartnerlust, siis äh, see võib olukorda veel keerulisemaks muuta, ilma et see tooks mingisugust erilist lisandväärtust. Äh, siis veel äh, ebasoodsas olukorras olevate tsoonide määratlemine, praegusel hetkel piirmäärad ja esitatud kriteeriumid ei võta ebasoodsuse tegureid äh, piisavalt arvesse ja mis puudutab turu juhtimist, siis me toetame seda ettepanekut, et on äh, säilitatud äh, eraladustamine ja sekkumismeetmed. mis puudutab veinitootmise turgu, siis äh, režiimi pikendamist tuleks kaaluda. ja meil on väga kahju, et äh, meil puudub veel sobiv süsteem piimakvootide kohta tänases kriisimaailmas, et suur tänu ja palun pidage kinni kõneajast, vastasel juhul me ei jõua igaks ajaks lõpuni. järgmisena Ühendkuningriigi esindaja suur tänu ja ma tänan kõiki, kes osalesid selle pärastlõunase arutelu korraldamisel, see on äärmiselt kasulik, et meil on võimalik nüüd mõtteid vahetada. ja ma tahan rõhutada, et Ühendkuningriik soovib nendes aruteludes osaleda, ükskõik kui kaua need ka kestavad ja, ja selleks, et me lõpuks saaksime tulevikku sobiva ÜPP. Äh, komisjoni ettepaneku mitmeid osasid me tervitame, eritame seda paindlikkust, mis on sisse viidud teise sambasse ja komisjoni kohustust uh, uurida täpsemalt äh, teadus- ja arendustegevuse meetmeid kuna volinik ja teised on rõhutanud vajadust suurendada eelolevatel aastatel tootmist, ei ole see kuidagi leidnud peegeldust nendest ettepanekutes, mida see tähendab ja mis on tegelikult toimunud ja mis on toimunud viimase kahe-kolme aasta jooksul, kui äh, tooraine hinnad on pidevalt tõusnud ja kõik, enamust nendest ja kuna nõudlus, ülemaailmne nõudlus kasvab, eh, siis ilmselt ka toorainete hinnad tõusevad jätkuvalt. jah, loomulikult on hindade volatiilsus, kuid tendents on tõusev. ja ka ÜPP reform peab seda arvestama ja rääkima mitte ainult sellest, kui palju raha kulutatakse, vaid kus seda kulutatakse, et see oleks kooskõlas ka muutuvate oludega ja selles osas meie arvates ei ole võimalust ära kasutatud, et kasutada rahalisi vahendeid ära efektiivsemalt, et aidata Euroopa talunikel muutuda uuenduslikemaks konkurentsivõimeliteks ja kasutada oma eelisena ära need hinnamuutused, mis seonduvad ülemaailmse nõudluse kasvuga me saame soo,, samuti soovime suuremat rõhuasutust teisele sambale, see on vahend, mis aitab talunikel muutuda konkurentsivõimelisemaks ja uuenduslikumaks ja meie arvates teine sammas äh, on see sammas, mis aitab efektiivsemalt ÜPP rohelisemaks muuta ja seda me oleme Ühendkuningriigis juba aastaid äh, püüdnud saavutada. kui me aga püüame ka esimest sammast rohelisemaks muuta, siis see peaks kaasa tooma ka maksumaksjatele mingi lisandväärtust toetust ja maksma talunikele enamaid, kui praegu makstakse. see peaks olema lihtne. volinik ütles selgelt et, et seitse protsenti ei ole mitte äh, sööti jäetud ma jaoks, seda ta ütles nõukogu viimasel koosolekul, et ta ei vii taas sisse tootmisest kõrvale jäetud maa. ja see kommentaar on igati vale, kui me räägime suurenevast nõudlusest toiduainete järgedele, kuid paljudel talunikel ei ole seda seitse protsenti, mis ei ole äh, põllumajanduslikuks tootmises, äh, need on võib-olla mingisugused hekid või muud äh, osad tema talumaast, mis on vajalikud ja ma usun et, et seitse protsenti ei ole see, et võetakse äh, aktiivsest põllumajandustootmisest välja see pindala ja me samuti toetame neid kolleege, kes on olnud vastu selle kärbetele ja piirmäärade seadmisele, see viib kogu selle protsessi vales suunas ja kuulates ära äh, nii ministreid kui ka põllumajanduskomisjoni liikmeid, et et eh, maksemäärade konvergents liikmesriikides ei ole aktsepteeritav ja ma loodan väga, et komisjon võtab selle ettepaneku tagasi ja ma toetan kõiki neid kommentaare, eh, mis olid suunatud lihtsustamisele. seda me soovime kõik, see on igati üllas eesmärk, kuid mulle tundub, et need ettepanekud, mis siiani on tehtud, viivad meid selles suunas edasi. suur tänu ja nüüd äh, Zolt Simon, Slovakkia põllumajandusminister. suur tänu. lubage mul kõigepealt öelda, et ma igati tervitan tänast arutelu sellel teemal. ja mitte alati ei saa ministrid kokku selliseks aruteluks sellises kohas äh, selle reformi ettevalmistamise antud etapil kuid Slovakkias on ÜPP reformikava toonud pettumust, kuna see ei ole piisav selleks, et kõrvaldada ebakõla ja tasakaalustamatus liikmesriikide vahel ning suurendada põllumajandustootmist. liiga suur rõhuasetus on endiselt roheliseks muutmise eesmärkidel Äh, mis toob Slovakkias kaasa põllumajanduse ekstensiivse arendamise ja äh, ÜPP roheliste eesmärkide saavutamine ei ole praeguse kavaga tagatud. seetõttu Slovakkial on vastuväited terve rea reformikava elementide vastu. kõigepealt äh, ühtse turu reformimine, see tähendab seda, et turul peavad valitsema võrdsed reeglid kuid neid praegu ei ole äh, liikmesriikidele toetuste jagamisel. kuidas me suudame säilitada konkurentsivõime maailmaturul, kui me samal ajal Euroopa Liidu siseselt konkureerime üksteisega ja meil on kehtestatud eri riikidele eri toetuste määrad samade äh, toorainete puhul, nagu näiteks toodi Leedu ja Taani näide seega äh, probleemseks on nende otsetoetuste määrade tasakaalustamine. Slovakkia leiab, et seitsmeaastane liikmelisus uutele liikmetele on piisav periood selleks, et tasakaalustada need määrad ja pikemat perioodi ei ole vaja äh,. äh nüüd äh, kolmkümmend protsenti roheliseks muutmisele, seitse protsenti maa tootmisest kõrvalejätmine on meetmed, mis ei aita kaasa äh, toiduainete tootmise kasvule. vastupidi, kolmkümmend protsenti eraldisi äh, töötab sellele eesmärgile vastu ja toob kaasa toiduainete hinna tõusu. seetõttu me leiame, et sellele meetmele tuleks vähem raha eraldada ja see peaks olema vabatahtlikkusel põhinev. meil on ka oluline vastuväide nõndanimetatud piirmäärade kehtestamisele ja nagu mu kolleegidki, oleme me näidanud, see ei toimi ja ma loodan, et komisjon vaatab selle osa ettepanekust üle ja ei hakka seda ellu viima, kuna ülemäärade kehtestamine töötab vastu konkurentsile. aktiivse põllumajandustootme mõiste äh, on leidnud toetust Slovakkias, kuid me peaksime siiski mõtlema selle peale kas, kas viis protsenti põllumajandustegevusest on piisav äh, kriteerium aktiivse põllumajandustootja määratlemiseks. ja kas see äh, tingimus on piisavalt ambitsioonikas, meie leiame, et see peaks olema vähemalt kolmkümmend protsenti tulust põllumajandustootmisest äh, teatud öö, maksete süsteemide lõpetamine ei tähenda lihtsustamist, vastupidi, see muudab süsteemi keerulisemaks. kuidas me saame toetada talunikke, kes äh, peavad esitama oma avaldused äh, äh, lähtudes ka referentsi aastast kaks tuhat üksteist, mis tähendab seda, et aastal kaks tuhat neliteist noortalunikud toetust ei saa. seega me oleme vastu äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta referentsi aastaks määramisel äh, sest noortalunike arv kasvab ja kui me lähtume referentsaastast kaks tuhat üksteist, siis ei ole võimalik väiketalusid tulevikus luua. me ei nõustu ka äh, suhkrukvootide reformiga. mulle meenub nõukogu koosolek kus öeldi, et see ei mõjuta Euroopa Liidu tootmist, kuid sellel aastal me olime tunnistajaks selle negatiivsele mõjule, aga samas me toetame vabatahtlike toetuste säilitamist ja me soovime suurendada määra kümnelt protsendilt kolmekümne protsendile, selleks et tagada reformi eesmärk, äh, mis on toiduainete tootmine suur tänu ja nüüd äh, Euroopa Liidu li äh, Parlamendi liikmed Poolsel. Poolsen. kolleeger. suur tänu äh,. tere. suur tänu kõikidele ministritele, kõikidele kolleegidele, loodetavasti olete nüüd kõrvaklapid pähe pannud ja saate ka äh, minu sõnavõtust aru. mis puudutab äh, majandus, mis puudutab põllumajanduspoliitika teist sammast, siis sellega seoses on mitmeid häid ettepanekuid, kuid arvesse pole võetud võimaluste loomist naistele, iseäranis noortele naistele, kes soovivad jääda maapiirkondadesse. nagu te teate, demograafiliselt on ilma võrd-, või tasakaaluta meeste ja naiste vahel elu väga raske jätkata ja me võiksime seda arvesse võtta ja seada endale ka realistlikud eesmärgid selles valdkonnas. tänapäeva tehnoloogiliste võimalustega on võimalik ka põllumajandus ja metsandus muuta täiesti äh, ise, ise toime tulevaks, on mitmeid äh, probleeme, aga, aga sellised probleemid ei ole äh, lahendamatud. ja kui me seda teeksime, kui põllumajandus ise toodaks, kataks oma veevajaduse, oma energiavajaduse, siis me ei toodaks kasvuhoonegaase äh, ja oleksime arvesse võtnud ka meie keskkonnavajadusi. praegune ettepanek äh, toob kaasa rohkem bürokraatlikke meetmeid ja ei ole äh, teab mis roheline minu meelest. siis turg. me peaksime püüdlema lihtsama, otsesema toetussüsteemi poole, mis toetaks äh, innovatsiooni ja kohaliku kultuuri säilitamist, mida kannavad oma sõlg-, õlgadel äh, Euroopa põllumehed. suur tänu! proua Paulson ja nüüd äh, järgmised kaks äh, ministrit, Jari Koskin on Soome põllumajandusminister ja siis äh, Rumeenia ähm, ähm, minister. palun, Jari Koskin kõigepealt, suur tänu, Paolo lugupeetud volinik, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, ka mina tahaksin tänada teid selle koosoleku korraldamise eest, tegemist on hea äh, algusega, algusega meie koostööle erinevate institutsioonide vahel. tahaksin äh, selles kontekstis tuua välja kolme asjaolu. Soome nimel võin tõdeda, et komisjoni õigusloomeline ettepanek on heaks aluseks meie edasistele aruteludele ÜPP reformi küsimuses. me toetame komisjoni seatud üldiseid eesmärki, säästlik toiduainete tootmine, keskkonnasõbralik loodusvarade kasutamine ja tasakaalustatud piirkondlik areng. põllumajanduslik toot-, põllumajandusliku tootmise võimalused tuleb tagada kogu ühenduse territooriumil. meie arvates komisjoni eesmärke on võimalik äh, saavutada ka lihtsamalt, kui komisjon on ettepaneku teinud toetussüsteemide määr ja järelevalve ja jär-, kontrollide suurenemine on meie jaoks problemaatiline, süsteem muutub keerulisemaks, hoolimata sellest, et me tahtsime seda lihtsustada äh, nii äh, haldamise kui ka põllumajandustootjate äh, seisukohast. mis puudutab otsetoetuseid, siis toetan komisjoni ettepanekut ähm, toetusmäärade võrdsustamise osas ja piirkondlike määrade kehtestamise osas. tänaksin komisjoni selle eest, et komisjoni ettepanekus on võimalik äh, tootmisega seotud äh, toetuste maksmise küsimuses. komisjon on rõhutanud, kui oluline on äh, mitmekesine põllumajandustootmine piirkondades, kus sellega kaasnevad suured kulud komisjon on äh, rõhutanud roheliste toetuste vajadust otsetoetustega seoses, aga ma arvan, et me peaksime vaatama ka, ka kuidas me suudame äh, seda teha nii, et sellega ei kaasneks halduskoormuse suurenemist. maaelu äh, arendamise toetus on Soome jaoks meie eriolusid silmas pidades väga asjakohane ja oluline. tervitan komisjoni ettepanekut tervikuna, kuid me peame kehtesta-, me peame keskenduma ka selle rakendamise lihtsustamisele. ja lõpetuseks võin tõdeda, et turumeetmete osas on väga hea, et komisjon on seadnud eesmärgiks turukriiside juhtimise paremini ja kiiremini ja organisatsiooni struktuuri väljatoetamise, töötamine on hea algatus, aga suhkrukvootide kõrvaldamine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal pole meile vastuvõetav, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, Valeriu Tabara Rumeeniast. austatud äh, esimees, äh, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud ministrid tegemist on äärmiselt olulise teemaga ja me räägime siin täna sektorist, mis on oluline nii Euroopa jaoks, tänase Euroopa jaoks kui ka homse Euroopa jaoks. teemad, millest räägime, on keerulised ja komisjoni tuleb kiita selle eest, et nad on suutnud üldsegi meile sellise ettepaneku teha, nagu nad on teinud nende õigusloomeline ettepanek on oluline kahe tuhande kolmeteistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta ajavahemiku jaoks ja meie tänane arutelu peaks aitama meil lihtsustada meie keerulist süsteemi, samas tagades Euroopa Liidu mitmekesisuse arvessevõtmise. mida siis põllumajandus, põllumajanduse mitmekesisus Euroopas tegelikult tähendab, ja millised on toiduainete tööstuse, toiduainete sektori vajadused tulevikus. tegemist ei ole ju äh, sektoriga, mis äh, tegeleks ainult toidu tootmisega, toorainete kasutamisega, vaid äh, tegemist on sektoriga, mis hõlmab ka energiatootmist ja põllumajanduslik peaks nii kvalit-, põllumajandus peaks olema nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt optimaalne. meie tahame toitu, põllumajandustootjad tahavad oma sissetulekut aga me, me ei tohi unustada vastutust oma tarbijate ees ja ka tarbijad ja põllumajandustootjad, ka neil on oma vastutus. ja meie meelest mõningates valdkondades ei ole komisjoni ettepanek veel piisav, selle kallal tuleb veel töötada, otsemaksed näiteks üks kolmandik üheksakümnest protsendist Äh, on riike, kes saavad otsetoetusi vähem kui viiskümmend protsenti all äh, Euroopa keskmisest määrast. see ei ole meie jaoks vastuvõetav. ja kui kõikide meetmete puhul peame vaatama ka, milline on halduskoormus, me ei tahaks täi-, liigset bürokraatiat ja otsemaksete osas, otsemaksed mõjutavad meie põllumajanduslike tootjate tootlikkust. kui me tahame investeeringuid tagada, kui me taga, tahame et meil oleksid piisavad rahastamisvahendid äh, ja kui neid vahendeid ei ole, siis ei oleks piisavalt kvaliteetset toitu ja praegu komisjoni ette pandud meetmed ei piisa kvaliteetse toidu tagamiseks. väikesed põllumajandustootjad äh, meie arvates, äh, seal tuleks rakendada suuremat künnist tuhande euro asemel viis tuhat eurot see aitaks kaasa innovatiivsele äh, Euroopa põllumajandusele. mis puudutab noori põllumajandustootjaid siis, siis äh, kaks protsenti liikmesriigi eelarvest vajab ülevaatamist. mis puudutab äh, põhitoetusi, kas see vajab ülevaatamist? eksporditoetused sealiha ja linnuliha tootmiseks äh, vajavad ülevaatamist, leiame, et komisjon peab nendes küsimustes tõsiselt analüüsima turul toimuvat, nii nagu on tehtud suhkrukvootidega. ja referentsaastaks peaks siin olema kaks tuhat kakskümmend viis protsenti aastas aitaks äh, leevendada kvootide kõrvaldamisega seotud negatiivseid arenguid. mis puudutab äh, mesi, mesindust, siis äh, me tahame edendada meetootmist noorte inimeste hulgas. ja selleks on vaja uusi meetmeid ja ja turvavõrk on meile ka meeltmööda. ja me tervitame seda. tahaksin ka juhtida teie tähelepanu sellele, et meie meelest peab analüüsima ka maaelu arengut ja siin tehtud ettepanekud kehtivad pigem väiksemate põllumajanduslike majapidamiste pool äh, kohta. väiksemad äh,, suuremad põllumajanduslikud äh, farmid on välja jäetud ning äh, seetõttu meie praegust lähenemist ei toeta. kõnelejad katkestatakse. esimees jätkab suur tänu, sellega on meie ministrite sõnavõõrud tänaseks äh, lõppenud. ja minist-, ministeeriumite esindajate sõnavõtud lõppenud, kui ministrid äh, ei olnud kohal. ja nüüd äh, härra Lenitšak saab sõna kaheksa minutiks no,. suur tänu kui hakkasime rääkima ühisest põllumajanduspoliitikast, siis kõik olime me ühel meelel selles osas, millised on reformi üldised eesmärgid, me tahaksime, et tegemist oleks õiglasema, paindlikuma, kohanemisvõimelisema põllumajandussüsteemiga, mis oleks rohelisem ja suudaks kriisiga paremini toime tulla, me tahtsime, et meie uus põllumajanduspoliitika oleks lihtsam, voolujoonelisem ja nüüd seisame me silmitsi konkreetse komisjoni tehtud õigusloomelise ettepanekuga ja arvamused ja suhtumised selle, selle ettepaneku küsimuses on erinevad, liikmesriikide arvamused on erinevad, ka Euroopa Parlamendi liikmete arvamused erinevad tõsiselt ja sellised arvamuste lahknemised valmistavad mulle muret, kui siin ruumis ei õnnestu meil teha ettepanek uue ühise põllumajanduspoliitika kohta, mida meil õnnestuks põllumeestele maha müüa, siis äh, oleme me lahingus alla jäänud ja selle tulemusena meie tarbijad ja meie põllumajandustootjad peavad tulevikus seisma silmitsi tõesti tõsiste probleemidega, ma kutsun teid üles olema rohkem kompromissialtid ja avatumad kui varem. kui me ei saavuta üksmeelt, siis, üksmeelt, siis kordub ajalugu, nii äh, nagu Euroopa vaesemate äh, aitamiseks mõeldud äh, eelarve äh, küsimuses, hoolimata sellest, et kõik seda ettepanekut tegelikult ju põhimõtteliselt toetasid ja läks meil hääletamisel, jäime hääletusel kaotajaks ja eelarvevahendeid kärbiti suur tänu ja järgmisena saab sõna Austria esindaja Edith Klauso, kaks minutit. suur tänu. lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega ja teiste liikmesriikide esindajatega ja võimaluse eest rääkida teiega äh, ühisest põllumajanduspoliitikast. meie läbirääkimise alused on väga head Austrias ja me täname äh, komisjoni ettepaneku eest, kuid leiame, et seda tuleks pisut muuta. kõigepealt, mis puudutab otsetoetusi Äh, komisjoni süsteem on hoopis teistsugune kui äh, varasem ette, varasem süsteem ja Austria, nagu ka paljude teiste liikmesriikide jaoks, äh, tähendab see meie tavade tõsist muutmist. ja siin torkab meile silma lihtsuse küsimus. paljud liikmesriigid on rõhutanud, et lihtsustamine on tähtis ja Austriagi jaoks on oluline, et haldus äh, koormus kohe märgatavalt väheneks. mis aga otsemaksetesse puutub, siis äh, otsemaksete uue süsteemiga kaasneksid äh, hoopis uued raskused ja olemasolevad raskused ei kao kuskile, äh, mis on lihtsustamisega vastuolus, siis uued kontrollimeetmed, mis muudavad elu mm, palju keerulisemaks ja ma arvan, et äh, rohelise preemiumi ja põhipreemiumi puhul äh, saab süsteem, ähm, süsteemi korraldada palju lihtsamalt, äh, nii et hea põllumajandus käiks käsikäes keskkonnasõbraliku põllumajandusega. tulevane ÜPP peab kaasa tooma suurema paindlikkuse liikmesriikide jaoks, piirkondade arvesse võtmise nii mõnedki liikmesriigid on seda juba siin maininud. meie põllumajandus Austrias on väga kirju ja selline võrdsete määrade rakendamine tekitaks suuri vastuolusid Austrias ja meeleavaldusi, meil oleks vaja paindlikumalt süsteemi maaelu areng on samuti Austria jaoks tähtis. meie äh, rakendame keskkonnaprogrammi integreeritult äh, äh, kõikides valdkondades, me tahame sellega jätkata, kuid meil on vaja selleks sobivat raamistikku ja piisavaid rahalisi vahendeid. ja ma arvan, et igal võimalusel tuleks laste headel tavadel ja eeskujulikel tavadel äh, ka tulevikus jätkuda ning mitte põrkuda vastu bürokraatia takistusele. ja mis puudutab CMO-d, siis äh, koodisüsteem meile ei meeldi koodi, koodisüsteemi lõpetamine meile ei meeldi, me tahaksime, et äh, mingil määral koodid jätkuksid ka tulevikus ja lõpetuseks rõhutaksin, et lihtsustamine on ÜPP huvides ja Austria tahab olla lihtsustamise eestkõnelejaks. suur tänu! ja Prantsusmaa äh, valitsuse esindaja. Äh, suur tänu, äh, ma pidades silmas aja vähesust, räägiksin kohe asjast läbirääkimised, alused on väga huvitavad, dokument on väga huvitav, aga Prantsusmaa leiab, et seda on võimalik põhjalikult parandada, seda saab muuta lihtsamaks, paindlikumaks ja ühtekuuluvust või lähimuspõhimõtet toetavamaks. siis Prantsusmaa kinnitab, et kahe tuhande kümnendal aastal juba toetasime me ümberjaotamist, mis oleks õiglane, järk-järguline ja võtaks arvesse meie eelarve piiranguid ja seda toetame ka täna siis äh, liikmesriikide sisene konvergents äh, äh, peab arvesse võtma lähimuspõhimõtet, liikmesriikidel peavad olema paindlikud võimalused oma põllumajandustootjate erinevaid vajadusi arvesse võtma, praegu seda pole piisavalt tehtud. siis roheliseks muutmine esimeses sambas, Prantsusmaa seda algselt toetas, aga praegusel hetkel ei ole seda äh, piisavalt meie jaoks vastuvõetaval moel äh, kajastatud. süsteem paistab olevat äh, liiga bürokraatlik ning äh, ei võta arvesse meie põllumajanduse vajadusi. siis seotud toetused pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat me Äh, oleme nõus äh, ühismäära osas, et me peame, meie süsteem peaks olema tõhusam äh, ja aitaks parand-, aitama parandada põllumajanduse toimimist, peaks aitama meil süsteemi, peaks aitama meil kriisiga, kriisile paremini reageerida ja komisjon on kriisi reageerimismeetmeid piisavalt hästi kajastanud, ehkki natuke on võimalik seda siiski parandada põllumajandustootjate läbirääkimisvolitused. komisjoni ettepanek selles osas ei olnud vastuvõetav. me tahaksime, et kollektiivseid organisatsioone, kollektiivsed organisatsioonid oleksid piisavalt tugeval positsioonil. ja siis veel üks asjaolu, mida tahaksin mainida. suhkrusektor Äh, Prantsusmaa ei äh, saa leppida kvootide kõrvaldamisega kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, äh, tahaksime, et kvoodisüsteem jätkuks. mis puudutab maaelu, siis ähm, komisjoni ettepanek on näidanud, kuivõrd keerulise küsimusega on tegemist ja maaelu arengu valdkonnas tahaksime konkreetseid kiireid ettepanekuid, mis käsitleksid ebasoodsas olukorras olevaid äh, piirkondi. mis puudutab äh, ÜPP rahastamist, siis äh, tõelise lihtsustamine, lihtsustamise puudumine vastupidiselt komisjoni algsetele kuulutustele on problemaatiline ja lõpetuseks tahaksin öelda, ÜPP e eelarve peab olema piisav ja praegune ettepanek on meie jaoks absoluutne miinimum. suur tänu ja nüüd Eesti äh, esindaja, palun, Katrin Puum, Puhm. jah, aitäh, mul on suur au olla siin äh, sellisel loodetavasti esimesel äh, ajaloolisel kohtumisel ja Eesti põllumajandusministri nimel ma sooviksin tegelikult äh, rõhutada kahte aspekti. et Eesti jaoks on kõige olulisem küsimus ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku aruteludes otsetoetused ning nende võimalikult kiire võrdsustamine liikmesriikide vahel. Äh, Eesti toetab komisjoni äh, selles suunas, et lähendada otsetoetusi, kuid me ei saa olla nõus eelnõus toodud tempoga sest see ei taga võrdseid konkurentsitingimusi järgmisel eelarveperioodil. Eesti leiab, et järgneva eelarveperioodi jooksul peaks Eesti otsetoetuste tasemel olema vähemalt üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest. ja teiseks ma tahaks rõhutada, et me leiame, et maaelu arengu vahendid ühtse põllumajanduspoliitika eelarves peaksid nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriigiti järgmisel eelarveperioodil jääma samale tasemele või isegi suurenema. ning otsetoetuste võrdsustamine ei saa toimuda maaelu arenguvahendite arvelt, kuna see äh, seaks ohtu äh, arenguks vajalikud investeeringute ja struktuursete muudatuste rahastamise. suur tänu! Bene, la ringrazio anche per i tempi brevi. suur tänu. suur tänu, et te pidasite ka kõneajast kinni, sest tõesti aega meil eriti ei ole. proua Kestinger, Austria Euroopa Parlamendi liige. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad olen veendunud, et toiduga varustatus on avalik hüve ja ühine põllumajanduspoliitika äh, on oluline ka meie tarbijate jaoks, väga oluline ja seetõttu nad peaksid olema kesksemal kohal, kui on olnud siiamaani. tervitan äh, säästlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse äh, poole püüdlemist, see on möödapääsmatu, nendest kahest eesmärgist ei tahaks me kuidagi taganeda, aga me ei tahaks hakata siin ka jalgratast läiutama vaatame, mida on juba tehtud ja vaatame, kas on võimalik olemasolevaid algatusi kuidagi laiendada, kui tegemist on heade algatustega. me ei tahaks revolutsiooni, me tahame evolutsiooni ja mis puudutab näiteks sööti jäetud maa küsimust, see oleks minu arvates juba revolutsioon, revolutsioon ja iseäranis pidades silmas viimaste aastate arengut maareform äh, on aset leidnud äh, ja seitsme protsendi sööti jätmine nüüd, kus äh, viimastel aastatel on maad ümber jaotatud, on väga keeruline eelkõnelejad on kritiseerinud liigset bürokraatiat ja ma arvan, et seda ei tohiks unustada ka roheliseks, rohelisemaks muutumise, muutumisest rääkides. meil on mitmed nõuetele vastavuse eeskirjad ning süsteem ei tohi mitte mingi hinna eest äh, muutuda liiga keeruliseks, äh, muidu me seame ohtu selle süsteemi usaldusväärsuse tarbijate ja põllumajandustootjate silmis, äh, sellepärast et ükskõik, millised eeskirjad me ka vastu ei võtaks, need mõjutavad neid, Euroopa põllumajandustootjad ja Euroopa Liidu töötajad peavad, peaksid olema partnerid ja me peame jõudma heade eeskirjadeni, mida põllumajandustootjad on valmis austama. mis puudutab äh, keskkonnasõbralikkust, roheliseks muutumist äh, ja teist sammast, äh, siis need peavad kindlasti olema meie pingutuste keskmes on liik, on riike, kes on viimasel ajal tõsiselt töötanud ja on töötanudki selle nimel, et et nad ei, et nad ei satuks ebaotsa otsasse olukorda äh, tuleviku põllumajanduses, me ütleme äh, jah äh, turukindlusele ja investeeringutele, innovatsiooni, tehnoloogia arengusse jaa lõpetuseks veel äh, suhkrukvoodid, suhkrukvootide lõpetamine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei tohiks jääda viimaseks sammuks. suhkur äh, on väga oluline äh, tööstus, tööstuse tooraine ja meil on vaja head lahendust sellele probleemile. suur tänu ja nüüd Ungari valitsuse esindaja Laslo ähm, Vaida lugupeetud äh, esimees, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, meil on vaja Euroopa Liidus tugevat Äh, ühist põllumajanduspoliitikat, sellest sõltub Euroopa Liidu tulevik. toetuste määr peab olema vähemalt võrdne varasemate toetuste määraga. komisjoni ettepanek on meie jaoks heaks läbirääkimiste alusdokumendiks, kuid on valdkondi, milles meie arvates tuleks läbirääkimisi jätkata ja teksti parandada. Ungari usub, et põllumajanduse ülesandeks tulevikus on toidu tootmine konkurentsivõimeliselt kaks, kahe samba säilitamine ÜPP-s äh, äh, on meile meeltmööda ja äh, sellise süsteemiga on tagatud piisav sisse, sissetulekute tase, kuid liikmesriikidele tuleb võimaldada piisavalt paindlikkust. kümne protsendi künnis on tundlike sektorite, tundlike piirkondade osas meile Ähm, suhtume sellesse soosivalt äh, ja äh, rohelisemaks muutumise vastu ei ole meil midagi, aga me tahaksime siin äh, mainida, et põllumajandus iseenesest on juba roheline tegevus ja viimasel aastal oleme võtnud keskkonnasõbralikkuse tagamiseks mitmeid samme. siis meie eesmärgid on head, me peame oma tegevusi aga lihtsustama ja, ja Äh, võtma arvesse rohkem kui vanem, varem kohalikke olusid. oleme analüüsimas praegusel hetkel komisjoni äh, ettepanekut ning äh, leiame, et liikmesriikidesse peaks jääma rohkem ressursse. piirkondliku arengu vallas leiame, et piirkondade vajadusi ei tohiks seada ohtu ei liikmesriigi tasandil ega ka Euroopa Liidu tasandi poolt. halduskulud, halduskulude vähendamine on oluline kõigi jaoks ja komisjon peaks selles vallas rohkem pingutama. lõpetuseks rõhutaksin, et Ungari on valmis tegema äh, koostööd komisjoniga ja üheskoos äh, suudame ehk paika panna ÜPP alustalad tulevikuks. suur tänu! ja järgmisena Hollandi äh, valitsuse äh, esindaja. suur tänu, härra esimees. asun kohe asja juurde. loomulikult komisjoni ettepanekud on läbirääkimiste aluseks, kuid meie meelest äh, peaks see ettepanek olema lihtsam ja ausam, kui nüüd aus olla. selles mõttes, et loomulikult me toetame äh, otsetoetuste ümberjaotamist, kuid leiame, et õigluse põhimõte ja proportsionaalsuse põhimõte peaksid siin olema meie äh, loosungiks me kõikide liikmesriikide jaoks äh, võiks olla sama äh, piirmäär või maksimaalpiirmäär. Äh, mitmed kolleegid on öelnud, et süsteem peaks olema paindlikum ja me oleme selles osas nende kolleegidega nõus. komisjon on siin toonud välja kolmkümmend protsenti roheliseks muutmise Äh, alusnäitajana, kuid me ei usu, et selline kõigile sobiv üks lahendus äh, oleks võimalik, äh, pidades silmas Euroopa Liidu erinevaid olusid ja ma arvan, et meil peaks olema selline valikuline, valikuvõimalustega menüü iseäranis, mis puudutab keskkonnasõbralikkust ja roheliseks muutumist. innovatsiooni võimalusi tuleb soodustada lihtsustamine, seda on siin rõhutatud ikka ja jälle, seetõttu ma ei pea sellest enam põhjalikumalt rääkima. toetan kõiki neid kolleege, kes on sellest siin juba rääkinud, oleme nõus Saksamaaga iseäranis ja äh, Saksamaaga oleme nõus äh, otsetoetuste piiramise küsimuses, äh, noorte põllumajanduse küsimuses, äh, põllumeeste küsimuses äh, oleme eelkõnelejatega nõus, samuti kriisimeetmete kohta tehtud kommentaaridega. suur tänu, Toomas Talman. Talman Rootsi. suur tänu. ma pean vabandama meie minister ei saanud tulla ja paraku ka Toomas Taalmann, kelle sõnavõttu siin välja kuulutati, ei ole siia tulnud ja räägin hoopis mina. aga täname teid algatuse eest ja täname teid võimaluse eest täna siin sellest reformist rääkida. me tahame olla konstruktiivsed koostööpartnerid, läbirääkimiste partnerid nii, et meil õnnestuks ühiselt ühine põllumajanduspoliitika ajakohastada. suur tänu! ja ja nüüd Sloveenia valitsuse esindaja Simona äh, Prevek. Äh, suur tänu. Äh, kõigepealt tahaksin tänada teid meie ministri nimel. kõik eelkõnelejad on juba kõikidest Sloveenia jaoks olulistest küsimustest rääkinud. meie jaoks on oluline paindlikkus liikmesriikides liikmesriigid on erinevad ja kui nende eripärased ei võeta arvesse, siis äh, meie poliitika mõju konkreetsetele põllumajanduslikele majapidamistele on väga tõsine, meil on vaja paindlikkust, äh, meie äh, toetame lähenemist, kus jääb peale pragmaatilisus ehk teisisõnu meie toetame komisjoni välja pakutud äh, valemit, mis meie jaoks äh, tundub hea ja läbipaistev. oleme nõus ka Saksamaaga. lõppkokkulepe otsetoetuste vahend, otsetoetuste vahendite osas on võimalik alles siis, kui äh, finantsperspektiiv on juba paika pandud. Sloveenia jaoks on oluline, et me saame ka jätkata ümberstruktureerimisega me tahaksime alustatut jätkata keskkonnakaitse vallas ning tahame jätkata ka oma maaelu arengu vallas tehtavat tööd. oleme nõus ka Austriaga äh, selles osas, et maaelu arengu juba olemasolevaid häid tavasid tuleks arvesse võtta äh, ning nende jätkamine peaks olema tagatud. suur tänu kõikidele äh, liikmesriikide valitsuste esindajatele, suur tänu kõigile ministritele ja nüüd on ka mõned Euroopa Parlamendi liikmed, kes soovivad sõna ja ma ei tea, kas nad soovivad sõna, palun, proua Kalniete. suur tänu. lugupeetud ministrid, lugupeetud ministrid austatud kolleegid. räägin lühidalt. lätlased on kibestunud sellepärast, et äh, Läti põllumehi on koheldud ebaõiglaselt komisjoni ettepanekus. me äh, ootsime, et äh, lootsime, et me tagame Euroopas konkurentsivõimelise põllumajanduse, nii et meie ühisturg ei kannataks, aga praegune otsetoetuste süsteem, seal lähtutatakse, lähtutakse ajaloolistest alusandmetest. ja meie arvates reformi üleminekuperiood peaks olema pikem kui neli aastat, riigid, kes saavad vähem kui viiskümmend protsenti otsetoetuste keskmisest määrast, nende puhul tuleks õigus, õiglus jalule seada kohe. Läti põllumehed ei saa aru, miks nad peavad äh, komisjoni praeguse ettepaneku alusel äh, ootama kolmteist aastat või rohkem selleks, et saada rohkem kui viiskümmend protsenti otsemaksete keskmisest määrast. võib-olla on küll põllumehed ja põllumajandustootjad erinevad, kuid need erinevused pole paraku siiski nii suured otsemaksete süsteem tuleb tasakaalustada, vastasel korral ei ole meil Euroopas jagatud majanduskasvu ja kogu äh, konkuren-, kogu põllumajanduse konkurentsivõime satub ohtu. Proponowana reforma jest głównie kontynuacją, brak jest välja pakutud reform on jätkuks eelnevatele poliitikatele, mingit äh, suurt muutust siin näha ei ole tundub, et peame ütlema otse välja, et välja pakutud eelarve ei ole piisav, arvestades eh, millised ülesanded me oleme tootjatele pannud. olen seda korduvalt öelnud volinik Levandovskile, olen seda öelnud ka oma komisjonis, põllumajandusturgudel on täheldada teatud spekulatsiooni, sama juhtus ju ka finantsturgudel tekitasime mitmeid järelevalveagentuure, mitmeid, viisime sisse instrumente, mis parandaks olukorda, aga põllumajanduses liigume me sekkumisest eemale. see on põllumajandusele halb. peame öö, looma sekkumismehhanismid, eriti mis puudutab teravilja, sam-, samuti teatud piimatoodete puhul, sest see stabiliseeriks sissetulekut ning olukorra toiduainete turul. ühtekuuluvuspoliitikat peab laiendama rohkem maapiirkondadesse. meil peavad olema sätted äh, selleks, et tagada piisav äh, toetustasa, tase maapiirkondadele ühtekuuluvuspoliitika raames ja kui me räägime roheliseks muutmist, siis, muutmisest, siis me peaksime toetama äh, lambapidajaid, loomapidajaid ja seda oleks äh, väga lihtne näidata rahastamise poole pealt. ja lõpetuseks peaksime me tegema otsuse ka toiduainete tasuta jagamise kohta, sest äh, see, mida me teema, teeme, seda ühiskond tervikuna ei mõista peaksime vaatama, mida on tehtud äh, ÜPP viimase viiekümne aasta jooksul, et me teaksime, kus jätkata, kus peatuda. härra Alves, palun. aitäh, esimees, äh, härra volinik, kolleegid, meil on äh, ettepanek, mis põhineb headel põhimõtetel, on seadnud positiivsed eesmärgid, aga asjade üle arutades tootjatega tekkis rida küsimusi ning muresid. millised uued sätted võimaldaksid meie tootjatel eh, toime tulla selle konkurentsiga, eh, mis on, mille on neile tekitanud vabakaubandusleping Mercosuriga? mis juhtub nende põllumajandussektoritega, kes eh, on eh, saanud eh, rikkaks oma kodupiirkondades tänu piimakvootidele, otsustati aastal kaks tuhat kolm, kui maailmaturg oli nagu palavikus ning meile kõigile räägiti, kuidas turg reguleerib ennast ise. me kõik teame, kuivõrd katastrofaalsed olid selle tagajärjed. nüüd räägitakse meile, et koodid tulevad jälle aastal kaks tuhat viisteist, mis uued sätted teeksid võimalikuks selle, et äh, põllumehed ei peaks sõltuma ainult äh, sellest, mida tarbijad neile maksavad. Äh, tootjate sissetulekuid ei tohiks lasta suurtel supermarketi kettidel ja hulgikaupmeestel lihtsalt endale imeda. aitäh, härra Alves! aitäh, et kõik võtavad kiiresti sõna, et me saame anda sõna ka härra volinikule, härra ministrile. aitäh, et ähm, mulle sõna andsite, kõige olulisemat asja ei ole siin peaaegu mainitudki, mis äh, saab eelarvest sellest ju ei piisa, siin on viidatud sellele, et rohkem kui et olemasolevate kulutustega me ei suuda oma vajadusi katta. kindlasti me ei suuda tagada ka õiglast raha, varade jaotamist liikmesriikide vahel kõige olulisem punkt, mis saab suhkrukvoodist pärast äh, aasta kaks tuhat seitse reformi, kus Hispaania ja Portugali sarnased riigid äh, tegid tohutuid pingutusi. Äh, oleme me näinud sellist ultraliberaliseerimist, mis võib suhkrutööstuse täiesti lammutada ja mida oleks pidanud tunduvalt varem ette nägema nõukogus ei ole keegi seda sõnaks äh, sellest rääkima hakanud, aga komisjon endiselt äh, nõuab äh, suhkrusektori toetamist. me ei ole suutnud tagada, et meil on piisav toiduainetega varustatus mõistlike hindadega kümne aasta jooksul, me peame selle hoolikalt läbi mõtlema. me peame lähikuudel ÜPP-ga kindlasti tegelema Äh, paar lühikest kommentaari. kolm protsenti põllumajandusmaast täna kasutatakse selleks, et äh, toota biokütuseid. Äh, energiavõsa jaoks. paljud eksperdid arvavad, et see surub hinnad ülespoole. minul tekib küsimus, mis siin siis juhtub, kui me sellele kolmele protsendile lisame me seitse protsenti rohelisemaks muutmise reeglite järgi. teine minu punkt, kõnepunkt puudutab maapiirkondi, väga keeruline on seda ettepanekut hinnata, kui me ei tea, kui palju kulutatakse raha teisele sambale ja kuidas see jaotub erinevate liikmesriikide vahel. aga peame ütlema, et äh, arengute tasakaalustamine liikmesriikides peab jääma üheks prioriteediks, üheks ÜPP prioriteediks seetõttu usun, et peame säilitama hetkereeglid äh, assigneeringute osas teise samba all. see peab äh, põhinema Belemi modifitseeritud metodoloogial. ja veel üks asi, ettepanek muudab võimatuks äh, jätkata SAPS mudeliga, mis äh, läheb ju selle vastu, et me üritame kõike seda lihtsustada. SAPS on parem süsteem ühtsete maksete jaoks SAP-süsteemi järgi seotakse makse äh, tegevusega teatud piirkonnas ning ei puuduta ajaloolisi väärtusi. aitäh, härra Kalinovski. proua Morvail on nüüd samuti üks kõneminut. aitäh Äh, sooviksin võtta sõna ungari keeles ja äh, tahaksin siin äh, võtta sõna vastalisemalt kui Ungari ametlik kõneleja, kes eelmisel voorus sõna võttis. mina ei ole nõus väljendiga konkurents, sest Ungari põllumajandustootjad, uute liikmesriikide tootjad, nende jaoks ei olegi mingisugust võrdsust. Poola ja Leedu ministrid olid šokeeritud sellest äh, diskrimineerimisest, mis leiab aset endiste kommunistlike riikide põllumajandustootjate vastu, ka mina olen šokeeritud. Euroopa Liiduga liitumisel meid peteti, sest meile öeldi, et aastani kaks tuhat kolmteist ei anta tootjatele samal tasandil toetusi kui vanade liikmesriikide äh, tootjatele, samal ajal kui meie pidime oma turud avama, et äh, võõrtoit äh, saaks äh, meie turgudele. aga see ei kestnud mitte ainult aastani kaks tuhat kolmteist, nüüd on selge, et uus ÜPP reform ei soovi selle olukorraga tegeleda. ta võiks seda teha, asi on ju poliitilises tahtes, aga ta seda ei tee. isegi pärast aastat kaks tuhat neliteist ja säilib selline ebavõrdsus, nii et minu arvates on reetmine siin konkurentsivõimest rääk-, konkurentsist võim-, rääkima hakata. Äh, ungarlased, äh, nii nagu öö, äh, teised, keda on petetud, äh, peavad otsustama, kas Euroopa Liiduga liitumine tuli neile kasuks või kahjuks ja kui nad seda on teinud, siis nad teevad siit omad järeldused. Äh, kui meid peetakse teisejärgulisteks Euroopa kodanikeks, siis me peame siit organisatsioonist lahkuma. ja vabandust äh, tõesti, et ei tahtnud küsimustele vastata, meil on aega poole seitsmeni ja seetõttu ma ei saa enam äh, neid otsuseid ära kuulata, ma pean jõudma lennuki peale. Äh, kuulan äh, neid reageeringuid internetis koos sadade tuhandete Ungari põllumeestega, kes, kelle, kellele teie rahulolu siin erilist rahulolu ei paku suur aitäh ja nüüd siis äh, vastused ja reageeringud. mul on äh, rõõm anda sõna volinikule härra Tšollasele ja suur aitäh, et äh, leidsite aega täna pärastlõunal ning näitasite üles valmidust kuulata ära parlamendiliikmete ning valitsuste hääled ja siis äh, härra Savitskile ning ütlen ka ise paar sõna. suur tänu, Paolo. proua Murva, te teate kui te kuulute suurde perekonda ja te istute ühe laua taha ja jagate omavahel kooki, siis te peate teinekord küsima, kuidas me selle koogi lahti lõikame. võib-olla üks saab suurema tüki kui teine. ja see, et me elame sama katuse all ja mitte väljaspool ja meil ei ole võimalik istuda selle laua taga, kui kooki jagatakse, see on küsimus, mille te peate endale esindama, kas on parem olla väljas rästal või istuda majas sees laua taga ja mõelda perekonnana, kuidas see kook paremini lahti jagada. seda ma tahtsin teile vastuseks öelda. jaa, ma saan aru, et äh, nii üks kui teine on pettunud, äh, kuid äh, see on alati nii, kui meie ressursid on piiratud ja tegemist on suure perekonnaga. väga paljud on selle olukorraga tõenäoliselt tuttavad aga nüüd äh, räägiksin äh, väga kiiresti, äh, lihtsalt konstateerides üldisemalt, võttes kokku tänast arutelu, ei nõukogu ega ka parlamendi esindajate poolt ei kuulnud ma, et keegi oleks seadnud küsimärgi alla meie reformi eesmärke ega ka vahendeid, vaid pigem üksikasju sisul sisu on vaja kohandada, aga otsemak-, otsetoetuste süsteem, sissetulekutoetus, roheliseks muutumise toetus, teise samba meetmed, turu toetusmeetmed, ma ei kuulnud väga suuri vastuväiteid, vaid palveid pisut seda kohandada ja see on äh, üsna tavaline, äh, kui tegemist on äh, arutelude algusetapiga. leian, et tegemist on hea arutelu alusega, mis on järjepidev ja mis on kooskõlas ka äh, praegu arengutega kuni tänaseni. mis puudutab äh, otsetoetusi, siis äh, oleme rääkinud ümberjaotamisest, otsetoetuste ümberjaotamisest ja selles küsimuses on erinevaid arvamusi, soovitakse, et võetakse arvesse piirkondlikke või liikmesriigi tasandi erivajadusi ja anda mõningale põllumajandus, mõningatele põllumajandussektoritele rohkem toetusi ja siis on teisi, kes nõuavad rohkem õiglust ja rohkem võrdsust, suuremat nii-öelda konvergentsi. nagu te näete, siingi peame žongleerima äh, kahe ähm, ähm, kontseptsiooniga suurem äh, võrdsus ja samas äh, erinevate piirkondade, erinevate põllumajandusliikide verivajaduste arvessevõtmine. ma leian, et äh, komisjoni ettepanek võtab neid kahte lähenemist arvesse, sellepärast et ühelt poolt me võtame arvesse ajaloolist dimensiooni, ja samas püüame võtta sellise aluse, mis on mõõdetav kõikjal ja äh, selleks on siis äh, põllumajandusmaa, aga me kohtleme seda põllumajandusmaa näitajat erinevalt, äh, sellepärast et liikmesriikidel on võimalik piirkondi ise määratleda ühismakseteks. Itaalia, Austria, Saksamaa, Hispaania, ükskõik milline liikmesriik saab ise määratleda kas ühe regiooni liikmesriigi tasandil, nii et kogu riigis on tegemist ühtlaste määradega või siis defineerida erinevad piirkonnad, niiviisi on võimalik arvesse võtta erinevate põllumajandusliikide vajadusi, kui liikmesriik leiab, et mõningat põllumajanduse liiki on vajalik teistmoodi kohelda. Itaalia ajakirjandusest võime lugeda, et põhi, äh, põhja erivajadusi võrreldes lõunaga ei ole arvesse võetud. Äh, see pole tõsi, kui te loete teksti põhjalikult läbi, siis näete, et paindlikkus on täiesti olemas, kuid äh, me tahaksime saavutada üht järjepidevust ja läbipaistvust ja seetõttu on selline lasanjesüsteem, nagu Sabin siin üritas kirjeldada, sellepärast et meie põllumajandus on lasanje moodi üles ehitatud, meil on noored väikesed põllumajandusüksused, suuremad farmid, väikesed põllumajanduslikud majapidajad, mäepiirkonna põllumajandus, intensiivpõllumajandus ja nii edasi ja nii edasi, kui me tahame võtta arvesse kõiki neid erinevaid põllumajanduse tüüpe, siis tuleb selleks luua sobiv raamistik, aga see raamistik peab olema ennekõike selge ja läbipaistev. läbipaistev minu jaoks tähendab seda, et me peame äh, saama, suutma näha, kuhu see raha läheb ja miks antakse ühele äh, nii palju, teisele nii palju ja mis puudutab äh, võrdsust liikmesriikide vahel, siis mõned ütlevad, et äh, siin puudub, jääb puudu poliitilisest tahtest, jah, äh, või, või võib-olla on siin tegemist poliitilise tahte puudumisega, kuid ma tuletaksin teile meelde, et otsuse me peame langetama üheskoos kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ja tegemist ei ole siin mitte ainult poliitilise tahte puudumisega, vaid äh, me peame siiski arvesse võtma ka meie eelarveressursside olemasolu üks riik saab alati kolm korda vähem kui, kui äh, mõni teine, äh, jah, aga vaadake mitte ainult äh, neid makseid, mida tehakse põllumajandustootjatele, vaadakse, vaadake ka toetust liikmesriigiti, vaadake siis, millised erinevad koogi osad lähevad nii ühe kui teise liikmesriigi taldrikule ja siis saate aru, et tegelikult pilt ei ole nii selge. me Eh, eelarvepoliitika ja põllumajanduspoliitika reform, me peame neid kahte asja koos vaatama, kui me tahame langetada poliitilisi otsuseid ja ma arvan, et eh, me peame poliitiliselt eh, end kokku võtma ja pingutama, et enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõppu leida sobiv lahendus, vastutusel korral me pole käitunud vastutus, vastutustundlikult oma põllumajandustootjate ees, vastutustundlikkus tähendab seda, et me langetame ka otsused õigel ajal ja kui me venitame otsusega liiga palju äh, ja kui kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meie põllumajandustootjad äh, ebaselges äh, olukorras, siis Äh, parimaid tulemusi võib-olla polegi enam võimalik saavutada. mis puudutab roheliseks muutmist, siis äh, ka selles valdkonnas oleme me äh, püüdnud lihtsustada ja tagada võrdseid tingimusi põllumajandustootjate jaoks ja samas võtta arvesse pajand, paindlikkuse vajadust. see ettepanek, mille oleme esitanud, on püüdnud neid erinevaid elemente arvesse võtta püüdnud võtta arvesse põllumajandustootjate vajadusi ühisturul ja need esimese samba meetmed on täiendavad meetmed ega välista teise samba meetmeid ja seetõttu kõik pingutused, härra Anjo, mida põllumajandustootjad teevad, kõik lepingulised sammud teise samba vallas võivad kajastuda ka esimese samba omades ühelt poolt teises äh, põllu, teises sambas põllumajandustootjale makstakse selle eest, et nad äh, võtavad arvesse keskkonnavajadusi äh, siis kas metsa istutades või sööti jättes või, või mida iganes. see seitse protsenti on mõeldud nii-öelda äh, keskkonnataristuks, see ei ole tegelikult, me ei ole üheski komisjoni tekstis öelnud, et et põllumajandusmaa tuleks jätka, jätta sööti, nagu siin öeldi. eesmärgiks ei ole sööti jätmine. kuid kuivõrd meie põllumajandustootmises on palju raiskamist, toiduainete tootmises on rais-, palju raiskamist, siis me peaksime optimaalsemalt kasutama oma põllumajandusmaad ja see seitse protsenti äh, peaks olema äh, maa, mida praegusel hetkel ei äh, kultiveerita või et põllumajand-, et põllumehed siis tulevikus kannaksid hoolt selle maa eest. mis puudutab kalendri küsimust, siis komisjon on oma eelarveettepaneku teinud, oma vastutust kandnud ja ma soovin, et vähemalt Euroopa Parlament ja nõukogu äh, ÜPP eelarve osas äh, oleksid valmis meid toetama. komisjoni õigusloomeline ettepanek on võtnud arvesse komisjoni ja eelarve ettepanekuid, varasemaid eelarve ettepanekuid. ja ma arvan, et äh, me peame jõudma lahenduseni, mis ei sea ohtu põllumajandus, põllumajanduslike tootjate võimalusi kasutada meie äh, põllu, ÜPP jaoks ette nähtud vahendeid tänu sellele, et me langetame otsused liiga hilja. Äh, loodan, et te toetate komisjoni ning aitate meil leida eelarve osas äh, võimaluse võtta vastu ettepanek võimalikult kiiresti, seda ÜPP toetamise huvides mis puudutab turumeetmeid, äh, siis äh, kõigile neile, kes ütlesid, et turumeetmed pole piisavad või on liiga nõrgad, äh, siis ütleksin, et meie jaoks on oluline, kuidas suurendada põllumajandustootjate positsiooni turul ja kuidas me saavutame selle, et me nende olukorda tugevdame komisjon peaks olema ühelt poolt reaktiivsem, paremini reageerima, ütleb äh, nõukogu, ütleb äh, äh, Euroopa Parlament ja teiselt poolt ei taheta jällegi meie liigset sekkumist. kas te tahate, et komisjon reageerib kiiresti või tahate te, et meil oleks süsteem, mis võtab, mille peale kulub kuid, enne kui on võimalik sekkuda? mis puudutab erinevate sektorite kvoote, siis õige pea esitame äh, me nõukogule ja parlamendile äh, raporti äh, puuviljade ja juurviljade sektori reformi kohta ja me saame sellest rääkida, saame rääkida ka veinisektorist. juba praegu on õigusloomeline pakett olemas piimasektori jaoks ja õige pea on meil võimalus arutada sellest, kuidas oliivi ja oliiviõli tootmise sektorit reformida. nii et äh, me läheneme põllumajandusele sektoripõhiselt, kuid me leiame, et äh, me peame siinkohal lähtuma põhimõttest iga asi omal ajal Äh, mis puudutab maaelu arengut, siis siin me peame võimaldama liikmesriikidele ja piirkondlike, piirkondadele äh, võimalikult palju paindlikkust, kuid samas ei tohiks silmist kaotada meie ühenduse eesmärki. me peame arvesse võt-, me peame olema teadlikud sellest, milleks äh, me kulutame oma rahasid, kuhu meie rahad lähevad, me räägime paindlikkusest, räägime lähimuspõhimõttest, kuid ärge unustage, et äh, tegemist on poliitikaga, mis on ühenduse poliitika, põllumajanduspoliitika ja äh, meie vahasid, rahasid tuleb kahut-, kasutada tõhusalt ja just nimelt sellepärast me räägimegi lihtsustamisest, me püüame kõiki neid elemente arvesse võtta, me püüame äh, tõestada, et meie eelarvevahendeid kasutatakse tõhusalt. ja lõpetuseks ma arvan, et me kõik oleme teadlikud sellest, et meil on vaja kompromissi, aga see peab olema kompromiss, poliitiline kompromiss, mis ei varjuta meie paika pandud eesmärke ega sea ohtu meie usaldusväärsust. meil on vaja ühenduse poliitikat, mis on piisavalt paindlik võtab arvesse lihtsuse põhimõtet, kuid aitab meil saavutada meie soovitud eesmärke. nii palju siis minu poolt. isiklikult olen ma äärmiselt rahul tänase aruteluga, hoolimata sellest, et siinkohal räägiti, siinkohal oli kuulda erinevaid arvamusi, vastakaid andmavusi ja kuid ma arvan, et me lõpuks asume kõik teele mööda ühtset teed. suur tänu ja ma arvan, et kõigil, kõik me tunneme, kui oluline vastutus on, on meie õlul. ja seda oli selgelt kuulda ka sõnavõtjate sõnavõttudest. me teame, et meie õlul asub oluline vastutus meie põllumajandustootjate ees ja meil peavad olema avatud arutelud nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel ja kas soovite ka sõna? lõpetuseks, palun. Ναι, λυπούμε κύριε Πρόεδρε που ξαναγκάζουμε να ξαναπάνω τον λόγο, αλλά Χριστό... Suur tänu, ma vabandan, et ma veel kord sõna palusin. Kuid ma tahtsin vastata härra Ägnule, kui tohib, kes küsis Küprose kohta ja palun pange oma kõrvaklapid pähe, et te kuuleksite mu vastust. suur tänu, ma tahtsin teile üle kinnitada, härra Agnew, ja vaatan tema poole äh,, öeldes, et Küpros on võimeline ja suuteline täitma nõukogu eesistuja rolli ja ma usun, et meil saab olema edukas eesistumine. Äh, kui te külastate Küprost, siis te peate tähelepanelikult ringi vaatama. härra Agnew mm, nägi ainult kahte traktorit. võib-olla mereäärsetes puhkeala, puhkekurvades ei ole neid traktoreid nii palju, kuid tasub külastada ka põllumajanduspiirkondi. suur tänu ja jään Marek Savitski äh, me oleme nüüd juba kolmkümmend minutit üle aja läinud, kuid ma usun, et see on olnud väga kasulik kogemus ja kõik institutsioonid soovivad anda endast parima ÜPP heaks. Marek, palun. suur tänu, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada teid kõiki teie kannatliku meele eest mis on hädavajalik ka põllumajanduses. suur tänu teie osavõtu eest arutelus ja eriline tänu kuulub minu kolleegidele ministritele ja ka nendele, kes täna ei saanud kohale tulla. ma usun, et neil olid väga tähtsad kohustused ka kodumaal. ja ma usun, et see oli ka ainuke põhjus, miks nad puudusid. ma tahaksin rõhutada, et meie arutelul täna ei olnud ühtegi sõnavõtjat, kes oleks väitnud, et äh, ÜPP reform pole vajalik. me lähtume meie viiekümne aastasest kogemusest ja meie seisvatest väljakutsetest. ja see meid ühendab, sest siiani äh, oleme kuulnud väga palju vastakaid arvamusi, oli neid, kes ütlesid, et meil on vaja ÜPP-d põhjalikult reformida, et kõik, praktiliselt kõik tuleb muuta, oli ka neid, kes ütlesid, et meil on vaja ka sügavat reformi, kuid mitte midagi muuta. ma tahaksin siinjuures rõhutada, et tänase arutelu Äh, oluliseks elemendiks ja keskmes oli eelarve ja rahalised vahendid, kuid ma tahan kindlalt rõhutada, et Euroopa põllumajanduseks ei ole kunagi, ei saa kunagi olema piisavat äh, eelarvet ja rahalisi vahendeid. me saame ainult paremini ja ratsionaalsemalt ära kasutada neid vahendeid, mis meil on. samuti tahaksin rõhutada, et et ma loodan, et reform muudab ÜPP õiglasemaks ja arengule suunatuks. ma ei saa küll äh, rääkida täna oma kodumaa nimel, kuid ma kasutaksin tänast võimalust selleks, et võtta sõna eesistuja nimel ja rõhutan siinjuures, et Lissaboni leping paneb meile kõikidele kohustused sellest ajast peale, kui meil on olnud ÜPP, sellest ajast peale, kui me oleme oma talunikele pannud peale kohustuse tagada avalik teenus, peaksime me kõiki talunikke võrdselt kohtlema. mis tähendab roheliseks muutmine? see tähendab uute kohustuste pealesurumist. ja see kohaldub kõikidele talunikele, olenemata nende päritoluriigist ja see kuulub esimese samba alla. ja me oleme selleks otstarbeks eraldanud kolmkümmend protsenti riiklikust paketist, seega Lätis on samasugune roheliseks muutmise eesmärk ja kohustus, kuid Läti talunikud saavad ainult paar eurot selleks, Poolas natuke rohkem ja Maltal rohkem kui kakssada eurot seega palun pöörake tähelepanu sellele, mis on kirjas ka Lissaboni lepingus, sest Lissaboni leping kehtestab diskrimineerimise e, et, et ei tohi olla mitte mingitel põhjustel diskrimineerimist ja kui me tahame selle probleemiga poliitikutena tegeleda, siis me ei peaks üllatuma, et pärast reformi hakkab meile laekuma väga palju kaebusi, hakkab laekuma kaebusi Euroopa Kohtule põhjusel, et väidetavalt leiab aset liikmesriikides diskrimineerimine. ja seda tuleb samuti arvestada äh, selle arutelu käigus. suur tänu kõikidele. eelkõige ka meie äh, põhilistele sõnavõtjatele ja raportööridele, edu teile kõigile, te seda vajate, äh, kolleegid. nüüd on saabunud aeg käärida käised üles ja asuda tegevusse meie ühise eesmärgi nimel. ma usun, et täna õhtune arutelu vahetus oli suurepärane näide läbipaistvusest ja demokraatiast ja sellega on tänane koosolek lõppenud.